Buenas tardes, vamos a empezar. tere, alustame istungit. ma soovisin anda piisavalt aega selleks, et äh, äh, kolleegid saaks kohale tulla, sest äh, meil on ees väga huvitav kuulamine. tegemist on nii-öelda kiirkuulamisega Euroopa noorteürituse teemal kahe tuhande neljateistkümnenda aasta mais korraldas Euroopa Parlament Euroopa noortekohtumise Strasbourgis ning üle kuue tuhande Euroopa noore tulid kohale selleks, et arutada Euroopa poliitika teemadel. selle ürituse vältel öeldi välja palju häid mõtteid ning parlamendi juhatus otsustas nende ideede edasist arendust jälgida koostöös osalistega. sellega seoses on meiega täna kolm noort eurooplast, kes esitlevad mõningatest mõtetest, mille nad oma sõpradega välja käisid. Miroslav Hannos Slovakkiast, Ramajer Austriast ning samuti ka Mihhail Maier Taanist ja Ehm, eh, ka kuulajaid on väga palju, sest eh, seda kuulatakse ka eh, noort, Euroopa noortevõrgustiku poolt, mis loodi mais ning meid kuulatakse see ka internetis, samuti võib seda jälgida Twitter iHearings tagi all. ning võime seda samuti kuulata ka meie komisjoni koduleheküljel. miks seda kutsutakse kiirkuulamiseks? Eh, tähelepanu on pööratud eelkõige noortele ja noorte ideedele. seega paluksin, et teie vastused, eh, soovitused eh, ei oleks pikemad kui poolteist minutit, eriti sellepärast, et sooviksime võimalikult paljudele sõna anda. kõigepealt saavad kõik meie noortest sõpradest sõna, neil on kõneaega kaheks minutiks pärast seda saavad äh, vastata kaks äh, saadikut ning äh, neil on üks minutit kõneaega, seda teeme kaks korda, nii et kokkuvõttes arutame kuut ideed. kui me seda teeme hästi, kui me ajast kinni peame, mida me peaaegu kunagi ei tee, siis peaks kõik sõna saama. nüüd esimesed mõtted, kõigepealt ühtne kaitsepoliitika ja armee ja kõigepealt saab sõna Miroslav kaheks minutiks Uh, muchas gracias, Chairman. Uh, thank you. suur aitäh. Uh, suur tänu kõikidele Euroopa Parlamendi komisjoni liikmetele, mul on hea meel, et ma saan oma ideid tutvustada. Uh, ma tutvustasin neid Strasbourgis ja seal toimusid väga elavad arutelud. tahaksin rääkida uh, siis ühest mõttest. näiteks inimesed Euroopas tahavad demokraatiat, vabadust, me tahame lähtuda oma väärtustest, rahust, meil ei ole vaja ehk ühist armeed, aga eh, tugevat sõjalist koostööd liikmesriikide armeede vahel. ja nüüd eh, Euroopa Liit peaks toetama sellist sõjalist allianssi, ja kui me võrdleme Euroopa ja USA sõjalisi kulutusi, siis USA föderaaleelarve armeele on umbes kolmkümmend protsenti SKT-st, siis Euroopa Liidus moodustab selline kulutus ainult ühe protsendi. ja ähm, võib-olla ongi eelarvekulutused kõige selgem näide meie sõjalistest ambitsioonidest sõjaline koostöö ei puuduta kõiki Euroopa Liidu liikmesriike, koostöö ei keskendu ka eh, ainult Euroopa Liidu liikmesriikide eksklusiivsetele huvidele. seega minu küsimus on see, kas saaks näiteks luua sõjaline allianss Euroopa Liidus, mille eelarve mooduta-, moodustaks peaaegu viis protsenti SKT-st ja iga liikmesriik on kohustatud Euroopa Liidu missioonides osalema ning eh, välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja eh, juhatab eh, seda allianssi, sellel on praktiline väärtus õhukaitse seisukohast eh, ja muidu ka suur aitäh, et kuulasite minu ettepanekut. suur tänu, Miroslav, suur tänu ka selle eest, et hoidsid kõneajast kinni ning äh, <clears throat> teine on arutelu olulisel teemal siin komisjonis eh, see puudutab Venemaad ja Ukrainat ning annan äh, sõna äh, Madeha Mehmudile. suur aitäh! Äh, nagu te näete, see teema oli väga keeruline, et selle kohta üks avaldus teha. Euroopa Liidu noortekogumi, kogunemisel seda veel ei arutatud, sündmused ei olnud veel hakanud arenema ja ma tahaksin rääkida külma sõja mentaliteedist, mis on viinud äh, Venemaa sellisesse olukorda, kus ta praegu on. Äh, kui meil olid Euroopa Parlamendi äh, külalised Taanis ja kui kohtuti noorsoorganisatsioonide esindajatega, siis kui me küsisime Ukraina ja Venemaa kohta, siis öeldi, et küsime kõigepealt USA-lt. asjad ei peaks nii olema, et me kõigepealt küsime USA käest, meie oleme Euroopa, me peame ise vastutuse endale võtma, me muidugi eh, peaksime kuulama, mida USA teeb, aga me ei pea mõtlema, et teeme nii, nagu USA või Obama teevad. see ei eh, ühenda meid ehm, eurooplastena. me peaksime Eh, ise vastutama ja looma sellise eh, ühise arusaama, kuidas olukorda lahendada. muidugi esiteks tuleb sanktsioonidega jätkata. Nad eh, lahendust ehk ei paku, kuid siiski mõjuvad Venemaale. teisest küljest tuleb toetada nii tehniliselt kui rahaliselt Ukrainat, pakkudes neile assotsiatsioonilepingut see näitab, et Euroopa tegutseb Euroopana, mitte nii, et äh, mõned riigid toetavad USA missioone. tänan. suur tänu. see kõik on seotud ka meie kolmanda teemaga, mis on seotud meie naabruspoliitika ja Euroopa Liidu laienemisega. Mihhail Maier. Thank you very much for having suur aitäh, et te kutsusite meid siia, suur au siin äh, esineda ja see ai foorum, kus me esinesime, kus äh, osales peaaegu kuus tuhat inimest, oli veelgi uhkem üritus. mul on väga hea meel, et saan parlamendiliikmete ees täna esineda. Euroopa Liit on äh, kõige suurem mitmerahvuseline riik, liit maailmas, mõtleme siin veel kõnelustele Balkaniga, Türgiga. laienemine aga tuleb hoolikalt läbi mõelda. Türgiga arutatakse eh, ühinemisküsimusi, kuid ei tohi ära unustada pressivabadust, inimõigusi, korruptsiooniküsimust. Eh, see puudutab kõiki uusi võimalikke liikmesriike kellest räägitakse. ja eh, kui ka eh, liikmelisust ei pakuta, siis ei tohi naabreid ikkagi ära unustada. Eh, mõtleme Moldovale. Nad on valimistel näidanud, nad soovivad liikuda Euroopa Liidu suunas, nad soovivad ühineda Euroopa Liiduga. Euroopa Liit peab oma majanduslikku ja poliitilist mõju kasutama, et aidata oma lähiriike. sinna kuulub ka Ukraina, kus praegu on kriisiolukord, ärgem unustagem seda, tänan. suur tänu ja nüüd äh, hakkame, alust-, algab mõttevahetus ja anname kõigepealt sõna proua Komešile. Um, suur aitäh esimees, mul on väga hea meel, et esitasite meile need küsimused pärast Pariisi äh, terrorirünnakud on, on need küsimused veelgi olulisemaks muutunud ja ma arvan, et äh, meie valimust, valitsustele ka, sest nad ei ole võib-olla teinud kõike, mida nad oleksid pidanud tegema. Nad ei ole arvestanud Euroopa Liidu äh, julgeolekustrateegiat, tuleb teha koostööd selleks, et tagada julgeolek ja kaitse proua Mogherini, meie kõrge esindaja, eh, eh, pidi reageerima Pariisi rünnakutele ja ütles, et tuleb järele mõelda, mis on sisejulgeolek, mis on välisjulgeolek, sest need on segunenud. Eh, meil Euroopa Liidus on nüüd kolm tuhat noort, kes on läinud Süüriasse ISISe ridadesse võitlema ja me peame küsima endalt, mikspärast on noored radikaliseerunud, miks ei ole ära kasutanud äh, praegu pakutud võimalusi, miks ei ole leidnud nad mujal oma elu mõtet mina töötan julgeoleku ja kaitse alakomisjonis ja ma usun kindlalt, et Euroopa saab rohkem ära teha, eriti siis, kui äh, meie ees seisab terrorismioht. meil on vaja sõjalist jõudu, meil on vaja ühistööd, me peame äh, selle raha eest saama palju parema äh, kaitse, mida me oleme kulutanud kui praegu ja tõesti, meil on vaja ühist tööd luureandmete jagamisel, oma kohustuste täitmisel. meie sõdurid peavad olema valmis kõikidele, kõikidele ohtudele vastama nii Euroopa-siseselt kui ka mujal maailmas. mitte ainult Euroopas, vaadake, mis Liibüas toimub. täiesti selge juhtum Iraak või Süüria. tänan. suur tänu, proua Gomes, järgmisena saab sõna härra Van Orden Uh, uh, suur aitäh. kui te nüüd lubate, siis vastaks nüüd sellele Miroslavi küsimusele. Äh, mina põhimõtteliselt ei ole nõus selle mõttega, mis siin välja käidi. Mm, ja proua Gomes muidugi äh, ei üllatanud mind, tema toetab seda, aga äh, ma usun, et et näiteks äh, Eh, Slovakkia või, või teiste liikmesriikide kaitseks on kindlasti teised noored eurooplased valmis eh, sõjaväe ridadesse minema. rahu tuleb kaitsta, meil on tugevaid eh, sõjalisi jõude vaja ja see tähendab, et liikmesriikide sõjalised jõud peavad olema tugevad, aga meil juba on allianss, sõjaline allianss, mille nimi on NATO muidugi USA osakaal on väga suur selles, selles organisatsioonid, aga see on ka Euroopa allianss. ja mingit märki sellest, et Euroopa Liidu liikmesriigid sooviksid rohkem kaitsekulutusi teha, ei ole. ma arvan, et see ei ole ka vastus. see ei ole nii, et kui me äh, raha nüüd kokku paneme, et siis, äh, siis siis ongi meil kohe rohkem sõjalist jõudu, see ei pruugi nii välja kukkuda. ainult kaks Euroopa Liidu liikmesriiki on jõudnud kahe protsendini SKT-st sõjaliste kulutustega, mis on NATO niisugune põhinõue. ma arvan, et, et kui keerulises olukorras hakatakse meid kuidagi põhitööst kõrvale äh, juhtima, keskendugem oma liikmesriikide äh, sõjavägedele ja muutkem need tõhusamaks. suur tänu ja nüüd saab sõna härra Austrevitšus. suur aitäh. tõesti, ma tahaksin äh, kõigepealt aitäh öelda selle eest, et korraldati Äh, esimene Euroopa noortefoorum, aitäh, et äh, noortefoorumi esindajad tulid siia, tõstatasid erinevaid küsimusi. kuulasin äh, Taani esindajat, Madeha Mehmoodi, tema esitas oma mõtted väga selgelt ja mina tahaksin tema mõtteid kommenteerida. ma arvan, et Taani oli külma sõja äärel, ma ei räägi äh, ainult, siin ainult Bornholmist, aga tõesti, äh, Taani oli äh, ida ja lääne vahepeal tavaühiskonna ja diktaatori režiimi vahel. ja ma arvan, et Euroopa ja Lääs üldse on külma sõja lõpust kõige rohkem kasu saanud. ja me ei soovi alustada uut külma sõda. see on täiesti vale sõnum, Vene esindajatelt oleme me vahel seda kuulnud, ega meie seda sõna, sõda ei äh, alustanud, meie ei, ei tõuganud Venemaad konflikti ja täiendaksin kolleegi, kes enne mind sõna võttis. Euroopa ja USA on sarnase mentaliteediga, meil on sana, samad väärtused, me kaitseme vaba ühiskonda, demokraatiat, inimõigusi ja seetõttu me ei peaks äh, vaatlema USA kaasamist Euroopa partnerlusse millegi vastuolulise, äh, vastuolulisena seetõttu ma ei ole päris kõigi teie mõtetega nõus, aga ma ootan uusi võimalusi teiega aru-, nende küsimuste arutamiseks. no praegu on kõige aeg arutamiseks ning Miroslav saab kõigepealt üheks minutiks sõna uh,. Thank you very much thank.... aitäh, aitäh nende märkuste eest, mul on väga hea meel neid kuulda. tõepoolest, meil on professionaalne kutseline armee. aga ma ei räägi siin sõduritest, ma räägin koostööd, äh, koostööd vaimse Euroopa plaanis. ma ei ole nõus kogu austuse juures teie vastu sellega, et NATO on ainus sõjaline allianss. ning me peame mõtlema, kuidas tõhusamalt koostööd teha. kuidas jagada luureandmeid ning ühiselt äh, ette võtta projekte, et me, et meil oleks tõesti allianss eurooplaste jaoks, aitäh! Es eh, un minuto la señora Mahmoud ja proua uh,. Your, your... aitäh nende kommentaaride eest Ukraina ja Venemaa esituse kohta. ma ei saa öelda, et ma ei oleks nõus sellega, et Ameerika ja Euroopa väärtused äh, mõnikord võivad ühtida. ma ütlen, et meil ei ole võimalik luua ühtset Euroopa identiteeti, kui me vaatame kogu aeg ainult seda, mida Ameerika teeb ning äh, kui need äh, meetmed, mida me rakendame, näiteks Ukraina olukorra puhul, sisuliselt seisnesid selles, et oodati Ameerika rebessi teadet. ja siis võeti oma seisukoht, selle asemel, et oma seisukoht võtta. kui juhtub nii, et väärtused on samad, siis, äh, siis ei ole mingit probleemi, me võime ise oma seisukoha välja öelda, nemad ütlevad ka ja need seisukohad tulevad ühel ajal. ma olen samuti päri Äh, sellega, et äh, külma sõna, äh, külma sõja retoorikat ei alustanud mitte Euroopa ega Lääs, aga me kuuleme üha uuesti ja uuesti, et meil on praegu külma sõja mentaliteet. aga külma sõja mentaliteet puudutas alguses ju Ameerika Ühendriike ja Venemaad ning asjasse on kaasatud praegu ka teised inimesed. E, Euroopal, Euroopa on sellesse, selles mängus sees, tal peab olema oma arvamus ning me peame kaardistama oma ühis, ühishuvid ja tegutsema nende pinnalt ja Ameerika Ühendriikidega saame teha koostööd siis, kui see sobib. annan äh, sõna järgmisele kõnelejale. Um, olen päri oma kolleegidega ning olen nõus ka sellega, et pressivabadus, sõnavabadus, demokraatia on väärtused ja paljud teised väärtused ka, mida tuleb kaitsta kui Euroopa väärtusi. me peame demokraatiat eksportima kas majanduslikult või siis, kui vaja, tuleb kaitsta neid ka sõjaliselt, kui neid ähvardatakse, ähvardavad terroristid või, või kolmandad riigid. olen päri oma kolleegide mõtetega ning äh, mul oleks hea meel, kui arutelu sellel, nendel teemadel jätkuks. kahjuks meil aega väga palju ei ole, aga ma loodan, et see arutelu jätkub siiski parlamendis edaspidi, aitäh! suur tänu! nüüd lähme eh, järgmise kõnelejate vooru juurde ning eh, võimalik on rääkida kaks minutit teemadel, mis on samuti äärmiselt olulised, ehk siis inimõigused, terrorism ja Euroopa Liit kui globaalne tegutseja. kõigepealt saab sõna äh, Hannus, kes räägib inimõigustest uh,. Thank you, thank you very much. The human rights and human aitäh! inimõigused ja inimõigused Euroopas oli teema, mis oli väga kuum Strasbourgi üritusel ning meil oli väga palju arutelusid sellel teemal ja valisin välja ühe aspekti, millest teile rääkida. meil on praegu kaks inimõiguste kaitsesüsteemi Euroopas ja väljaspool Euroopas. me näeme praegu, kuidas toimub niisugune bürokraatlik võitlus Euroopa inimõiguste kohta Euroopa kohtu vahel. arvestades seda, et Euroopat nähakse demokraatia sümbolina, kohana, kus inimõigusi austatakse, peaks, peaksime me olema Euroopas inimõiguste esindajad või eestvõitlejad. ning minu mõte on Euroopa Kohtu ja Euroopa Inimõiguste Kohtu kodifitseerimiskomitee luua, mis paneks paika inimõiguste kaitse standardid üheskoos eh, siis ühelt poolt Euroopa Liidu, teiselt poolt Euroopa Nõukogu osalusel ning see standard võetaks vastu. meil peaks olema ühtne inimõiguste harta mõlema institutsiooni osas, mõlema organisatsiooni osas. väga oluline on levitada noorte seas Euroopas arusaama, et Euroopa on midagi enamat kui regionaalne poliitika, vaid me, me üritame muuta kogu maailma paremaks ja turvalisemaks paigaks kodanikele. selle komitee ülesanne hõlmaks ka konsulteerimist riiklike õigusekspertidega ja kogukondadega ning raha tuleks selleks Euroopa Liidust ja Euroopa Nõukogust. ma arvan, et et sellega ma praegu lõpetan ja ootan teie märkusi. suur tänu ning nüüd räägib terrorismist proua Mähmu. aitäh! veel üks väga keeruline teema, kaheminutilise käsitlemise jaoks. selleks, et Euroopa Liit reageeriks terroristlikule, terroristlikele rünnakutele väljaspool Euroopa Liitu, teeksin mina ettepaneku, et me Euroopa rahukorpusele lisaks, et meil oleks ka Euroopa armee. meil on praegu juba rahuvalvajad, eh, nende korpus olemas ja ja Euroopa Liidu ühisarmee võiks sellele lisada. see kombinatsioon, äh, rahuvalvejõud ja armee, looks Euroopa interventsioonikorpuse, mis võiks tagada humanitaarabi terrorismi ohvritele ning rünnata ka terroristide laagreid. nii saaks Euroopa olla ühtsem ning kontrollida ka oma tulevikku, mõjutada seda tänu ja nüüd järgmise samuti äh, olulise teema juurde, mis on Euroopa Liidu ähm, roll maailmas um,. The last issue uh.... viimane teema, mida meil paluti käsitleda, on Euroopa Liit ülemaailmse tegijana kõik mõtted, millest täna on räägitud ja mida on mainitud, nende aluseks on üks suur eeldus, et Euroopa Liit, kas Euroopa Liit suudab ühtsel häälel esineda või jääb meil eh, kõlama kahekümne kaheksa erihääle koor. kui me võtame ülemaailmsed teravad küsimused, siis kuuleme seal Hiina häält, Washingtoni häält, aga Brüsseli häält me ei kuule, selle asemel kõlab Berliin, Pariis Hispaania. see tähendab, et meil on vaja senisest enam integratsiooni Euroopa Liidu poliitikas. viies õigusi üle riikidelt Euroopale, mis on asi, mida ei saa teha ühe päeva või kuuga, aga see peab olema pikaajaline eesmärk. palju on küsimusi, mida saab lahendada ainult siseriiklikult? naabruspoliitika, sõjalised küsimused siin on vaja aga süga-, sügavamat integratsiooni selleks, et Euroopa Liit saaks rahvusvaheliselt äh, tugevama esindatuse ja, ja suudaks rääkida ühel häälel. täna alustame nüüd arutelu saadikutega ning annangi kõigepealt sõna proua Lunatšekile mm.. First of all, I'd also like to thank those who are ma tahaksin kõigepealt tänada kõiki neid, kes osalevad siin see on meie jaoks ka suurepärane võimalus kuulda, eh, mida noored arvavad, kahjuks on meie aeg piiratud, seega ma pean praegu piirduma eh, ainult kahe kommentaariga. Teie, härra Enaš, nimetasite seda, et Euroopa Inimõiguste Kohus ja Euroopa Kohus peaksid jõud ühendama. probleem on selles, et meil on Euroopa Kohtu otsus detsembrist kaks tuhat neliteist, mis selgelt ütleb, et äh, Euroopa Liidu ühinemisprotsess eh, Euroopa eh, Inimõiguste Kohtuga peatatakse ja minu jaoks eh, ja paljude teiste jaoks siin kojas tundub küll, et see on tähtis, aga praegusel hetkel Euroopa Kohtu otsuseid ei saa viia Euroopa Inimõiguste Kohtusse ja teile, härra Maier, tahaksin ka midagi lisada, teie rääkisite oma esimeses voorus äh, laienemisperspektiividest. väga tähtis on see, et te äh, nimetasite seda ja ütlesite, et laienemist tuleb jätkata, muidugi äh, täna toimub ka debatt Türgi ühinemise teemal, aga minu fraktsioonis ja paljud teised ka tunnevad, et et äh, peatükid kakskümmend kolm ja kakskümmend neli tuleb ka ja, äh, avada, need puudutavad äh, sõnavabadust ja muid vabadusi, mis on tähtsad Türgi jaoks. ja viimane küsimus, kui te rääkisite sügavamast lõimumisest äh,, äh, paljud meist tunnevad, et nõukogu tegelikult äh, takistab Euroopa Liidu edasiminekut lõimimisel ja võib-olla tõesti julgeoleku ja, ja kaitseküsimustes peab Euroopa Liidule rohkem pädevust andma. Eh, veel mõned eh, saadikud soovivad sõna, eh, kuid ma paluksin tõesti, et ei räägiks üle minuti, et kõik sõna saaksid. järgmisena saab sõna härra Lambsdorff ähm,. suur aitäh mina kuulasin ka äh, väga hoolikalt ja püüan nüüd lühidalt teha ja reageerida teie öeldule. esimene punkt. Euroopa kohus versus Euroopa Inimõiguste Kohus ja Euroopa Liidu ühinemine inimõiguste kohtuga. jah, tõesti, protsess on peatunud, me oleksime äh, soovinud, et asjad liiguksid paremini, kuid äh, väljaspool Euroopa Liitu inimõiguste kaitsmine on probleem. Äh, sakslased ütleksid, et see on luksusprobleem, see on probleem, mida, mida me võime arutada, aga teised võib-olla ei olegi maailmas huvitatud sellest, neid ei eruta see sugugi. aga Euroopa Liidust väljaspool on, on väga-väga tõsiseid inimõiguste probleeme ja selles suhtes me peaksime tegelikult olema järjekindlamad. ja nii äh, nagu asepresident Euroopa Parlamendis ütles, äh, see on täitsa õige, et Euroopa Liit peab olema äh, inimõiguste eestkõneleja maailmas, meie peame lugu inimõigustest, olgu siin vangide inimlik kohtlemine, viha õhutamisele vastuseismine või mis tahes. Eh, nii Euroopa Liidus kui, eh, kui väljaspool kaitseme neid ja väljastpoolt vaadatakse meid siiski sellisena, et ehm, justkui ole, justkui inimõiguste kaitse oleks eh, osa meie mõjuvõimust, see ei ole mm, midagi ebareaalset, see on oluline ja siis rääkisite te terrorismist, vabandage, ütleb esimees. Bueno, sí, sí, hay otras colegas que tienen que... ma tean, et teised kolleegid soovivad ka rääkida. Don't focus so much on the... ärge keskenduge armeele, sõja, sõjaväele nii väga. Äh, luureteenistuste, nendel on kogu informatsioon, mida on vaja jagada ja vahetada. siseministeeriumid pärast Charlie Hebdo rünnakut äh, on nüüd Äh, väga paljud hakanud sellest rääkima, kuid nad on tegelikust koostööst siiani vaikinud. see on probleem. järgmisena saab sõna kolleeg Castaldo. Muchas gracias, president. Mi fa estremamente piacere oggi che par-. suur tänu. minu jaoks äh, on suur rõõm rääkida Euroopa teemadel võttes arvesse e, veel, et seda räägime noorte rakursi alt Äh, ma ei olegi teist nii väga palju vanem. ja ma ei hakanud rääk-, kasutama samu argumente, mida eelkõnelejad, tegemist on äärmiselt olulise teemaga. Euroopa Liit tunneb alati suurt huvi eurooplaste vastu, kuid äh, peaks seda tegema, kas see alati nii on? Äh, ei tee seda alati, kui asi puudutab kaitseküsimusi alati on võimalik erinevaid vahendeid tugevdada, Euroopa sõjalist tegevust, sõjalist võimsust on alati võimalik eh, paremini, eh, paremini eh, kasutada, kuid võib-olla parandada seda asja võiks mõelda, oodata Ameerika Ühendriikide poole, selle asemel kasutada ainult ühte sammast oma tegevuse aluseks võiks kasutada mitut. olge uudishimulikud. olgu teil piisavalt mõistust detailidega tegeleda, küsimusi esitada ning kanna kahtluse alla kõik see, et see, mida ilmselgeks peetakse. mis puudutab inimõigusi, eh, siis äh, kõik et me teame, et Euroopa peab olema inimõiguste esimene kaitsja, kuid kuidas seda oleks võimalik teha? ja nüüd ma tean, et ma olen üle aja rääkinud. nagu just ütlesin, peame äh, peame oma kaubandussuhted viima kooskõlla oma põhimõtetega ja ma lõpetan, mis puudutab terrorismi, siis võib-olla no hea küll, ma lõpetan ja proua Koome. ma ütlesin juba alguses, et meie noored annavad meile hea õppetunni siin kõneajast kinnipidamisel. You inimõigused on tähtsad, Euroopa peab olema alandlik ja peab mõistma, et ka meil on inimõiguste probleeme, vastuolusid, keegi ei ole täiuslik. ja põhiküsimus äh, terrorismile vastamisel on see, et me ei tohiks nüüd kaarte terroristide kätte mängida, me peame vastama neile mitte äh, järele andes oma põhivabadustes muide, Bushi administratsioon tegi seda, kui ta otsustas piinamise kasuks, Guantanamo kasuks. Euroopas on küll ksenofoobseid liiguta- li,, liikumisi, kes on sihikule võtnud sisserändajad see on täiesti vale, me peame valede ideede vastu võitlema ja te rääkisite ka rahujõududest, jah, ma saan aru, meil ei ole sellist äh, äh rahukorpust, ei, meil on humanitaarkorpus ja me saame armeed ka humanitaarvajadusteks kasutada, aga meil on vaja rahu tagamise äh, ja õigusriigi kaitse armeed me peame palju rohkem ära tegema selleks, et Euroopat kaitsta ja ma nõustun täiesti sellega, et me peame luureandmeid palju paremini jagama. tänan. tänu, proua Gomes. Eh, nüüd eh, hakkame lõpetama ja ma palun ka viimasele kõnelevat kolleegi, et eh, ta räägiks võimalikult lühidalt. Mike Corby. suur aitäh kui äh, äh, Saksamaa oli killustatud, siis oli Saksamaa väga rahumeelne. Saksa piir oli kõige rahumeelsem piir, aga kui sakslased ühinesid, siis tuli meil kaks maailmasõda. me oleme äh, väga õnnelikud olnud, et Euroopa Liit on piisavalt nõrk, tänan. unustasin, et ka härra Van Orden soovis sõna saada. Um, ma tahaksin nüüd ise ühe mõtte välja käia noortele, muidugi me oleme kõik äh, tõeliste inimõiguste poolt, aga võib-olla äh, see inimõiguste kontseptsioon on nii muutunud, et seda lihtsalt kasutatakse kurjasti ära ka terroristide poolt ühest küljest peaks meil olema tugev inimõiguste kaitse, teisest küljest peaks Euroopa lõimimist toetama, aga mina ei, ei, ei oska öelda, kuidas neid kahte mõtet saaks ühendada. ning annan nüüd sõna Miroslavile üheks minutiks uh,. Thank you very much, thank you. aitäh, aitäh nende märkuste ja sõnavõttudest kõigil teemadel. inimõigused on, oli üks olulisemaid teemasid Euroopa noorte kogunemisel ning äh, noortel oli väga, väga segane see, noorte jaoks oli väga segane see niisugune kaherajaline inimõiguste kaitsesüsteem ja mis õigused meil on. ja lihtsam oleks meil kindlasti, vähemalt noortele aru saada, kui me, meil oleks üks ühtne inimõiguste kaitsesüsteem. et äh, suur tänu nende märkuste eest ja võimaluse eest meie mõtteid esitada. suur tänu, proua, proua Mahmud uh,! Yes, thank you very much! aitäh! proua Gomes, teie märkuste eest minu mõtte kohta. olen täiesti päri, et see peaks olema rahukaitsearmee või, või kaitsevägi, mis kaitseb rahu no see, et seda on võimalik kuritarvitada, et näiteks kedagi on väärkoheldud rahu nimel, aga siis kuidas me saame eristuda teistest riikidest, kes saadavad ka sõjavägesid, et rahu tagada? aga siin oleks oluline, et me ikkagi ei läheks mitte teiste riikide juhitud missiooni osana, vaid äh, oma nime all ning kombineerida tuleks humanitaarabi sõjalise sekkumisega, et tagamaks humanitaarabi jõudmine ohvriteni ning äh, rahu nimel äh, rünnata, kus vaja. vastan kiiresti parlamendi liikmele, kes nägi vastuolu laienemise ja inimõiguste vahel ning äh, teen seda natuke provokatiivselt ja veidi võib-olla jultunult ma ei tea, kas te kuulasite mind ikka hoolikalt, aga ma ütlesin, et Euroopa Liidu laienemist saab arutada ainult siis, kui järjest räägitakse sõnavabadusest, demokraatiast. see tähendab, et laieneva, riigid, mis soovivad Euroopa Liiduga ühen-, ühineda, nendes peavad olema tagatud need väärtused. ja mina siin mingit vastuolu ei näe. ärgem unustagem et nagu paljud parlamendiliikmed on märkinud enne, palju riike Euroopas näevad eh, Euroopat selle sihtmärgina, mille poole liikuda. number üks inimõiguste, number ühena inimõiguste vallas ning Euroopa küsimus on aidata nendel riikidel võidelda korruptsiooni vastu, arendada sõnavabadust. aitäh! suur tänu! suur tänu meie kolmele noorele külalisele, suur tänu eriti selle eest, et te suutsite nii konkreetsed olla, suur tänu kolleegidele, kes aktiivselt osalesid meie arutelul, kahju, et meil rohkem aega pole ning suur tänu ka meie publikule, mitte ainult neile, kes siin on, vaid ka neid, kes meid Twitteri ja interneti kaudu eh, jälgisid ja uskuge meid, Euroopa Parlamendil on teie jaoks alati uksed avatud. Vamos a continuar, que se nos ha hecho. jätkame, sest äh, meil on aega üsna vähe, kõik järgmine päevakorrapunkt on komisjoni Türgi kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eduaruanne. ja arutame resolutsiooni ettepanekud äh, kahe, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta Türgi eduaruanne, äh, nagu ma ütlesin, palun vaikust saalis ja enne kui ma annan sõna raportöörile Kati Pirile, sooviksin meenutada, et muudatusettepanekute esitamise tähtaja on kahekümne seitsmendal jaanuaril kaks tuhat viisteist kell kaheksateist null null ning nüüd annan ma sõna raportöörile, teil on viis minutit. Thank you, chair, dear colleagues. suur aitäh, kallid kolleegid, me arutame Euroopa Parlamendi aastaaruannet Türgi kohta nädal pärast seda, kui me võtsime vastu resolutsiooni, kus mõisteti hukka hiljutised sündmused Türgis, millega piirati sõnavabadust. Kümhüriet ajalehes avaldati Charlie Hebdo katkendeid eh, eh, selle eest äh, ähvardab inimesi karistus, tuleb neid kaitsta. samuti tuleb nõuda Türgi kaitseks Euroopa Euroopa Liidu äh, põhiväärtusi, mis aitab kaasa Euroopa Liidu ja Türgi läbirääkimistele. inimõigused, õigusriigi põhimõtted on tähtsad. Türgi rahval on ra õigus rahumeelselt protestida, avaldada oma arvamust, ühineda ametiühingutesse ja samuti tuleb tagada sooline võrdõiguslikkus. me oleme näinud ka teatud positiivseid arenguid. näiteks Türgi valitsus on teinud jõupingutusi leidmaks lahendust kurdi probleemile, on PKK-ga äh, kõnelusi hakanud pidama, samuti on püüdnud konstitutsioonisüsteemi muuta. Äh, Türgi põhiseaduskohus on olulisi otsuseid vastu võtnud, kuid üldpilt on siiski väga kahvatav. kui me räägime demokraatlikest reformidest ja kui me võrdleme praegust olukorda aastatetaguse olukorraga, me oleme mures poliitilise polariseerumise pärast, samuti näeme, et palju intensiivsemalt tuleks koostööd teha Euroopa Liidu ja Türgi vahel mitmes olulises küsimuses. meil on olemas energiajulgeoleku ja majanduskoostöö, kuid meil on vaja palju intensiivsemalt koostööd teha välisasjades, ning võitluses terrorismiga ja seda eh, toonitasid ka Euroopa Liidu välisministrid. kahtlemata on Euroopa Liit ja Türgi strateegilised partnerid ja see tähendab seda, et kui tekib probleeme, me ei lähe läbirääkimiste laua tagant minema, vaid püüame leida lahendust Türgi on ka unikaalne seetõttu, et on Euroopa Liidu kandidaatriik ja eh, kuulub ka naabruspoliitika eh, riikide hulka, seetõttu teen ettepaneku, kõik läbirääkimisvahendid peavad viima selleni, et Türgit kaasataks rohkem ja et Euroopa Liit näitaks, et ta on huvitatud Türgi demokraatlikest reformidest. tahaksin Riia Oomen-Reutenit tänada eh, enne mind tehtud töö eest samuti ettepaneku avada läbirääkimispeatükid kakskümmend kolm ja kakskümmend neli, nõuda äh, reformi kohtusüsteemis, justiitssüsteemis, põhiõiguste küsimustes. ma arvan, et see on kõige parem võimalus reforme edendada ja tagada see, et Türgi reformiprotsess ähm, järgib Euroopa väärtusi ja standardeid kasutagem ka muid vahendeid mõjutamaks Türgit näiteks äh, aidates kaasa rahaliselt Türgi, äh, kurdi probleemi lahendamisele, äh, aidates Türgit lahendada meediavabaduse küsimust, meil on ka tolliliit, e-, Euroopa Pank, vabandust, Maailmapank viis läbi hiljuti tolliliidu hindamise ja see näitab, et me peame kaubandussuhteid kolmandate riikidega arendama, me peame Türgit toetama ka Türgi suhetes kolmandate riikidega ning aitama tal anda abi Süüriale. me peame lähikuudel näitama, et me oleme huvitatud Türgi demokraatlikest reformidest. põhiseadusreformi saab ära kasutada selleks, et luua pluralistlik, tolerantne ühiskond. uus põhiseadus peab rajanema laiapõhjalisel konsensusel, kaasama kogu ühiskonda Äh, valitsuse aruanded äh, on julgust sisendavad, äh, seal näidatakse, et soovitakse läbi viia laialdasi konsultatsioone, töö peab jätkuma uute peatükkide eesmärkide saavutamiseks. Türgi valitsus ei ole Euroopa Euroopa Liidu Türgi assotsiatsioonilepingu kõiki tingimusi täitnud ja see mõjutab oluliselt Türgi ühinemisprotsessi. samuti on Küprose probleem lahendamata. ÜRO egiidi all tuleb sellega edasi tegeleda nii kiirelt kui võimalik, nii et leitaks Küprose mõlemale kogukonnale va-, sobiv lahendus vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonile. samuti tuleb äh, tunnustada äh, ühinemisprotsessis leitud kompromissi Türgiga, kolmandal oktoobril kaks tuhat viis avati Türgiga ühinemisläbirääkimised ja sellest alates on protsess edasi läinud, äh, lähtudes väga rangetest tingimustest ja reformi nõuetest. ma loodan, et me saame keskenduda oma arutelus äh, läbirääkimiste sisulisele küljele ja ootan suure huviga teie ettepanekuid, tahaksin, et te keskenduksite sellele, kuidas saaksime äh, ergutada äh, läbirääkimisi Türgiga, kuidas äh, endada oma muret arengute pärast Türgis, äh, kuidas saaksime nõuda, et Türgi jätkaks demokraatlike reformidega, kuidas saaks tagada selle, et Türgi austaks ka Euroopa väärtusi, tänan. suur tänu teile, proua Piiri ning anname sõna äh, variraportööridele ja järgmisena annan ma sõna proua Sommerile. ja, ähm, äh, aitäh, tahaksin tänada raportööri juba tehtud töö eest raportiprojekti koostamisega. tegemist ei ole kerge tööga aga ma mõtlen tööd parlamendi Türgi resolutsiooni kallal. ja ma olen kindel, et see töö muutub veel keerulisemaks, kui hakkavad laekuma muudatusettepanekud. ma pidin projekti mitu korda läbi lugema, sest ähm, see mõistmine oli keeruline selles mõttes, et äh, meie jaoks olulised punktid leidsid käsitlemist mitmes kohas vabandust, mul läksid natuke paberid segamini. võib-olla on see probleem muidugi minus, et ma ei osanud seda õigesti lugeda, aga mõned märkused mul selle raportiprojektiga seoses on. peab paika see, et Türgil on palju veel ära teha, aga mitmes kohas, ma arvan, oleks pidanud selgemalt väljenduma. võib-olla saame üheskoos selle, need puudujäägid ära parandada, sest varasemalt oleme väga tõhusalt saanud ka teiste fraktsioonide raportööridega koostööd teha. ning usun, et samas vaimus nagu meil õnnestus töötad, koostööd teha varasemate resolutsioonidega, õnnestub meil seda ka praegu. varasemate resolutsioonide puhul on meil õnnestunud selgemalt väljenduda ning olen seisukohal, et me võiks, võiksime rahulikult võtta neid ja tsiteerida varasemates resolutsioonides näiteks meediavabaduse kohta öeldud. ja mitte lihtsalt viitama. viide jääb sageli kahe silma vahele ma arvan, et me peaksime tõesti üle kordama seda, mida me öelnud oleme ühes või teises punktis, mis selgelt tooks välja meie seisukoha, sest asi ei ole muutunud. näiteks meie resolutsiooni menetluse eelõhtul eelmisel nädalal resolutsiooni otsuse tegemise eelõhtul Türgis lülitati internet välja jällegi osaliselt hoolimata sellest, et äh, Türgi president Pariisis rääkis meediavabadusest hoopis midagi muud, nii et me peaksime siin selgelt välja ütlema, et et me ei saa olla kahenäolised siin, me ei saa topeltstandardit lubada. ei saa lubada olukorda, kus kõrge ametnik ütleb, et kõik on korras ja järgmisel päeval lülitatakse internet välja ning peaksime leidma mingi formuleeringu, mis seda kajastaks. selles mõttes, et need sisuliselt tundub siis, et, et on tegemist olukorraga, kus seisukohad muutuvad sada kaheksakümmend kraadi. aga no niimoodi ei saa mingit usaldusväärset koostööd teha. mis veel mind šokeeris, oli see, et et me peaksime, millega seoses me peaksime veel kord mainima, et Türgi peaminister Saksamaal käies Pariisi terroriaktide sisuliselt äh, süüdistas Euroopa Liidu liikmesriike, lükates süü, süü neile, see on, see on küll viimane asi, mida võiks teha. ning Türgis räägitakse praegu, valitud poliitikud räägivad, et äh, islamiterrorit ei ole, et on küll terrorirünnakud ja terroristid, aga mitte islamistlikud. ning me peame selliste avaldustega ka tegelema ning äh, see võimalus meil praegu on ning äh, protsess on loomulikult avatud lõpuga, meil ei ole midagi paika pandud. aga nagu eelmises resolutsioonis öeldud ja nende sõnade juurde peaksime jääma, no oleks hea meelega kommenteerinud konkreetsemalt, aga juhataja katkestab, juhataja katkestab. aga sellest me veel räägime. härra Well, thank you very much, Chairman. aitäh, esimees. tegemist on väga huvitava raportiga, ent mitmed asjad siit tulevad tuttavad ette, iga kord, kui Türgi kohta koostatakse raportid, siis mingid asjad seal äh, kajastuvad. Euroopa Parlament ei peaks kuuldavale tooma dissidentide häält, vaid me peaksime kutsuma kutsuma Türgit üles niisugusele ilmalikule valitsemisele, inimõiguste austamisele, tugevale valitsemisele, mis tagab poliitilised õigused. loomulikult on viimastel kuudel olnud murettekitavaid sündmusi ning äh, nimetatud vabadusi on piiratud või õõnestatud ning muret valmistab ka see, et Türgi lähenemine näiteks ISISe probleemile on niisugune kahemõtteline ning Türgi ei ole soovinud äh, lubada oma sõjaväe lennuväebaaside kasutamist ISISe vastasteks operatsioonideks ning ei ole äh, võtnud tõhusaid meetmeid terroristlike rühmituste liikmete Süüriasse siirdumise takistamiseks. paljud praegu kutsuvad üles Türgiga Euroopa Liidu ja Türgi vahelise viisa- ja piirirežiimi lihtsustamisele. aga viimase kolme aastaga on, oleme näinud umbes saja tuhande ebaseadusliku sisserändaja saabumist Türgist Kreekasse ja teistesse Euroopa Liidu osadesse. vähemalt niisugused on algsed andmed. ning see on iseäranis terav probleem olukorras, kus meil on sajad tuhanded, kui mitte miljonid põgenikud Süüriast siirdunud Türki ning edasi siis Euroopa Liidu poole. see on väga murettekitav olukord ning senisest enam tuleks ära teha selleks, et see muutuks. ning Küprose osas ei ole loomulikult ainult Türgi, kes peab ühinemisläbirääkimisi toetama, seda peaks tegema ka Kreeka. ning pole mõtet korrata mantrat Ankara protokollist, sest me teame kõik, et miks seda ei ole üles võetud, see põhjus peitub Euroopa Liidus endas, et Euroopa Liit ei ole suutnud täita oma kohustusi Põhja-Küprose isolatsiooni peatamiseks. energiaküsimused nüüd, need muutuvad järjest olulisemaks, ent ka pingeallikateks ja me peame siin olema väga ettevaatlikud ja seetõttu peaksime avama energia peatüki läbirääkimistel, sest nii palju on neid mõõteid, mõõtmeid, mida tuleks siin arutada meie partneritega, et aeg oleks seda teha ning olgugi siis, et raportis on palju tunt-, palju juba teada-tuntud asju, on siin veel terve rida punkte, mis on käsitlemata. Mm, härra Lambsdorff aitäh, aitäh selle raporti eest. ning äh, väga tore, et te olete lähtunud sellest kompromissvormelist, et kui me saame kokku leppida, et see on meie töö aluseks, on, on see väga hea, sest see lahendab osad küsimused, aga küsimused on probleemsemad kui kunagi varem viimase kümne aasta jooksul. näiteks meie fraktsioonis arutatakse üldse, kas on mõtet läbirääkimistega jätkata. libera-, meediavabadus, sõnavabadus, kohtuvõimu sõltumatus, uurimise sõltumatus kohtute sõltumatus, need on asjad, mis meil on juba DNA-s ja Türgis on kõik need ohustatud. et formuleeringud, mida me just kuulsime, nimelt, et me peame andma Türgile võimaluse näidata oma pühendumust demokraatlikele reformidele ja pluralistliku ühiskonna ehitamisele. Need, äh, need asjad on, me oleme neid kuulnud palju, see Genekeni ja teistes juhtumitega seoses, Samanjul juhtum. ja, ja me teame, et Türgi ei näita üles seda pühendumust, me võime selles kindlad olla, sellepärast et et nendes küsimustes, nendes keskse tähtsusega küsimustes mis on oluline osa esimesest Kopenhaageni kriteeriumist, ei ole me näinud mingeid arenguid, me oleme näinud tagasiminekut hoopis. ning äh, Türgi peaminister sisuliselt on Euroopa Liidule öelnud, et teate, tõmmake õige uttu, et te ei tea, mis meil toimub, meid ei huvita, mis te arvate. ja Richard teab, millest ma räägin. täpselt niimoodi ta sisuliselt väljendubki. nii et äh, mina arvan, et me peaksime selles raportis ütlema, et äh, me ei saa jätkata tavapäraselt sest praegu on kümnes aasta läbirääkimisi algamas ning ma ei näe siin just palju inimesi selles saalis, kes usuvad, et järgmise viie või kümne aasta jooksul Türgi Euroopa Liiduga ühineb. seetõttu millega me, mille, millega peaksime tegelema? me, me peame tegema konstruktiivset koostööd, neid, neid on palju, nagu härra Van Orden ütles, välispoliitika, olukord, energiaküsimused, nii edasi me peame rõhutama neid asju senisest enam. me ei peaks liigselt rõhutama laienemisprotsessiga seotud üksikasju, sest see on mürgitatud kaev. türklased on sest prantsu-, prantslased on näiteks ja sakslased ka, Sarkozy ja Merkel on selgelt välja öelnud, et meie teid Euroopa Liitu ei lase. nii et türklased on väga kriitilised eurooplaste suhtes. nii et ärgem jätkakem samal joonel ja lootes, et türklased hakkavad äh, näitama üles pühendumust millelegi, millele nad pühendumust üles näidata ei kavatse, vaid äh, tegelegem asjadega, millel on lisaväärtus, viisa lihtsustamine ja nii edasi ja nii edasi. ning rääkides viisade lihtsustamisest, vot siin on tegemist küsimusega, mis äh, türklastele tõesti korda läheb, et nad ei peaks enam seisma järjekordades Ankaras ja Istanbulis, see häirib neid, see, see on alandav. mitte see, kas avatakse mingi peatükk või mitte aitäh, järgmisena härra Hadži Georgia. toetan seisukohta, et me ei saa jätkata nüüd eh, niimoodi, et business as usual. me peaksime selgelt välja ütlema, et Türgi peaminister ei tohi niimoodi käituda parlamendi suhtes, Euroopa Parlamendi suhtes. ta kritiseeris Euroopa Parlamendi resolutsiooni kui tasakaalustamatut või, või ühepoolset ja seega kritiseeris sisuliselt meid. ning äh, seetõttu peaksimegi resolutsiooni veel tugevamalt sõnastama, selles, mis puudutab surve avaldamist ajakirjanikule, sõna, ajakirjanikele sõnavabaduse piiramist, meediavabaduse piiramist ning islamiriiki Türgis on sisuliselt toetatud islamiriiki või vähemalt ei ole sellega võideldud ning Türgil on ju, mis puudutab Küprost, selged kohustused. siin ei viidata praegu lahendusele, millest meil varem on räägitud, täielik saare demilitariseerimine ning äh, mis puudutab kadunud isikuid, arhiivide avamist Türgis oleme varem nõudnud massihaudadega seotud küsimuste uurimist. Te näete, meil on siin informatsioon massihaudade kohta. meil peaks ol-, olema võimalus äh, vähemalt inimestel tuvastada, kus nende lähedased on maetud. meil on õnnestunud on õnnestunud tuvastada, et teatud juhtudel on inimestest järgi jäänud ainult mingid konkreetsed kehaosad, mingid sõrmed või varbad. aga Türgis on aeg lõpuks need arhiivid avada ja öelda, kus need massihauad on, selleks et pereliikmed saaksid oma lähedased, lähedaste säilmed austusega matta. sest see on, see on ikkagi selge solvang, kui, kui inimestele antakse ainult näiteks neli sõrme ja öeldakse, et et jah, see on kõik, mis teie, teie sugulasest järgi on jäänud. Türgist peaks saama rahu toetav riik, stabiilne riik, tugev riik ja selle poole peame me püüdluma. ning kui parlament midagi ütleks, ütleb nüüd Türgi suhtes, siis peaksime selgelt siia lülitama ka selle, millest ma praegu rääkisin. et Türgi ega Küpros ei tohiks oma identiteeti kaotama, kaotada. sada tuhat või viissada tuhat türklast Türgis on seal ning äh, Kreeka küproslased on ka praegu ohus, nende identiteet on ohus, lahendust on kiiresti vaja, ootame teie toetust. Tack herr ordförande. Eh, jag vill börja med att tacka föredraganden för en... Bra, Sebalius. Aitäh tänan kõnelejaid väga asjaliku raporti eest. mul on paar punkti, mida tahaksin käsitleda konkreetselt. me teame, et Türgis on teatud arengud praegu liikumas vastassuunas sellele, mida ootaksime, iseäranis võimude tegevus. ent me peame meeles pidama, mida saab teha riik ja mida saavad teha kodanikud. me peame saatma positiivse sõnumi Türgi kodanikele, et me nende nina ja sust kinni ei löö ja samas saates sellega sõnumi ka poliitikutele. ma usun, et peame rääkima kestlikust rahu sõlmimisest tür-, kurdidega, mitte kurdi olukorra jätkusuutlikust lahendamist, sest peame toetama Türgi ja kurdide vahelist pikaajalist rahu ning arvestades olukorda Türgi naabruses ja ISIS-t, mis äh, praegu on juba Türgi piirile jõudnud, selles kontekstis peaksime väljendama muret seoses korduvate kaebustega või paljude kaebustega, mis meile laekuvad või vihjetega, et Türgi sisuliselt toetab ISIS-t seda peaksime kuidagi mingis vormis mainima. punkt kaheksateist, ajakirjanikud. on väga oluline, et me peaksime meeles, et Türgi on riik, kus ajakirjanikel on suhteliselt ohtlik töötada, mitte ainult nendes konkreetsetes kontekstides, kus me oleme vaadan vähemuste kontekstis, vaid arvestades üldse, et Türgis on väga palju ajakirjanikke vangis. punkt kakskümmend kaheksa, vägivald naiste vastu minu hinnangul võiks siia lisada midagi selle kohta, mida härra Erdogan hiljuti ütles naiste kohta ja nende rolli kohta elus. punkt kakskümmend seitse. meie fraktsioon ei ole nõus selle formuleeringuga me näeme, et läbi Türgi liigub palju sisserändajaid meie suunas hiljem ning meie äh, debatt, meie avalikkuse arutelus on räägitud Kreeka rollist põgenike Türki tagasisaatmisel. nii et me peame laiemalt vaatama rändeküsimusi, mitte üksnes tagasivõtulepingut. ning äh, hea meelega näeksin, et äh, rohkem rõhutatakse seda viimast osa. kui me räägime puhtast energiast, seisab meie ees ühine väljakutse vähendada fossiilkütuste osa meie tarbimises, kui me tahame kliimaeesmärgid saavutada. ja peaksime rõhutama punkti kakskümmend kaheksa senisest enam, et need olid need küsimused, mida ma tahtsin äh, tõstatada, aitäh! suur tänu teile, proua Sevaios ja nüüd annaksin äh, sõna härra Manolisele, kes on Euroopa Parlamendi Türgi ja parlamentaarsete suhete äh, delegatsiooni esimees. aitäh! mõned märkused minu poolt. kolmekümnendal jaanuaril toimub meil ettevalmistav koosolek ühise parlamendiliikmete komisjoniga Euroopa Liidu Türgi vahel, kolmekümnes jaanuar ning ühise parlamendikomisjoni istung toimub Istanbulis kaheksateistkümnendast kuni kahekümnenda veebruarini. olen ka ise lugenud proua Piiri raporti projekti ja mul on sellega seoses paar märkust. isiklikus plaanis on mul hea meel näha, kuidas proua Piiri on oma raporti projekti koostanud, rääkides strateegilisest tähtsusest seoses Euroopa Liidu Türgi suhetega. mõned märkused sellega seoses. välispoliitika vallas konstateeritakse, et ei ole Türgil ühiseid seisukohti Euroopa Liiduga näiteks selles, mis puudutab Venemaad ja sanktsioone see on asi, millest me rääkisime ka täna hommikul. eks-Jugoslaavia riikidega seoses. teine punkt puudutab õigusriiki, õigusriiklust. Are-, vahistatakse ajakirjanikke, piiratakse Facebooki ja nii edasi Äh, Türgi on kaugel ühenduse õigustikust. mis puudutab kolmandat peatükki ja põhiõigusi, põhivabaduse, siis võib siin konstateerida, et on tõsine probleem ka usuvabaduse osas. juba aastaid räägitakse Kalki kooli avamisest, mil, mida juhib õigeusu patriarh. ja ometi midagi ei ole toimunud vähemuste õigused, oluline küsimus, millega peaksime samuti tegelema. mis puudutab demokraatia puudujääki, siis öeldakse et, et kümneprotsendiline lävend parlamenti pääsemiseks on liiga kõrge, ei vasta ühendusõigustikule ning eh, heanaaberlike suhete küsimus. Küprose probleem on siin kõige olulisem läbirääkimiste jätkamiseks Euroopa Liiduga. täiendava protokolli rakendamine, provokatsioonide lõpetamine, nende eh, provokatsioonidest oleme hiljuti rääkinud, sekkumine Küprose majandusvööndis majandusvööndisse, probleem naaberriikide territoriaalvete ulatuse vahel, kõik need küsimused on, on küsimused, millega tuleb tegeleda ja tegeleme nendega kaheksateistkümnendast kahekümnenda veebruarini. suur tänu! meil on veel kaksteist kolleegi, kes sõna soovivad, annan teile poolteist minutit kõneaega ja palun, et te peaks sellest kinni. järgmisena saab sõna härra Breda. suur tänu! härra juhataja. kõigepealt tahaksin tänada proua Piirit töö eest, mille ta on ära teinud ja nüüd ma näen teda, ta on seal. sest olen seisukohal, et tekst on sõnastatud äh, positiivses vaimus, esimene osa, kus räägitakse suhetest Euroopa Liiduga ja teises osas juhitakse tähelepanu arengutele, mis valmistavad meile muret mulle tundub, et me ei peaks kõhklema olema, olema selgemad selles suhtes, mis meile muret valmistab seoses suunaga, milles Türgi on praegu liikumas. oleme juba arutanud detsembris seda, juba septembrist alates neid küsimusi ning näeme, näinud, et Türgi on liikumas suunas, mida on keeruline isegi määratleda. sellel ei ole niisugust selget nimetust. aga igal juhul tundub, et see on asi, mis on äh, kaugel ja kaugenemas demokraatiast. ning kõige olulisem küsimus, arvestades sellega, mis eelmisel aastal toimus, võimude lahususe, sõnavabaduse ja kohtuvõimu sõltumatuse osas, siis küsimus sellest, mis režiim Türgis praegu üldse valitseb, millele see sarnaseb, sarnaneb? sest on selge, et demokraatia printsiipe me nii-öelda maha müüa ei saa, nende üle läbi rääkida ei saa, nii et peaksime mingi, mingi nimetuse siin välja leidma see loomulikult ei tähenda, et, et Türgi lai-, et laienemisprotsess Türgi suhtes peaks seisma jääma. ühinen meie raportööriga, kes äh, kahekümne kolmandas peatükis toetab neid mõõdikuid, benchmark'e. kas mul on üks minut veel või? Eh, senor Preda. üks hetk, härra Preda kui me kõik soovime sõna võtta, peab äh, selleks aega olema. nii et kui ma kõigil äh, kõneaega kontrollin, äh, et meil oleks kõigil aega rääkida. nii et ma loodan, et te näete, et ma ei rääkinud edasi, ma lihtsalt vastan teile endi, nii et ärge üritage mind haneks tõmmata, härra Howitt, teil on sõna. aitäh, tänan kolleeg Katsipiirit ja toetan tema raporti projekti. iseäranis tema rõhuasetust konkreetsetele reformidele Türgis, edusammude saavutamise vajalikkusele kurdi küsimuses, terrorivastastele seadustele, kakskümmend kolm, kakskümmend neli, kolmkümmend üks peatükkide avamisele ning äh, olulise Türgi rolli rõhutamist Türgi põgenikega seoses äh, proua Sommer mängis olulist rolli resolutsiooni arutelus eelmisel nädalal ning ma loodan, et see koostöö meie fraktsioonide ja kõigi fraktsioonide vahel jätkub. Eh, mis puudutab nüüd seda avatud protsessi, siis mina sellega nõus ei ole, avatud eh, protsess on võib-olla Lääne-Balkani riikide suhtes reaalselt. sisuliselt öö, eh, oleme me siin Türgit kohtlemas erinevalt, mina sellega nõus ei ole härra Lambsdorff rääkis siin konsensuse leidmise vajadusest. ja mul on siin oma arvamus. mis puudutab Küprose kolleegi, siis ma loodan, et te teete koostööd raportööriga ja et me saame proportsionaalse osa raportis äh, teie küsimusi käsitlema ja mina ise üritan teha muudatusettepanekuid seoses konstitutsioonireformiga, transpordi ja töö hõivega ning kakskümmend neli sotsiaalküsimused ja tööhõive peaksid olema prioriteetsed läbirääkimistes Türgiga, nagu komisjon ütles. härra Tänak. on selge, et president Erdogani Türgi liigub väga erinevas geopoliitilises suunas sellest, mida on järgimas Euroopa Liit vangi võetakse või vahistatakse ajakirjanike, sotsiaalmeedia, näiteks Twitteri taolisi äh, väljundeid pannakse kinni, proteste surutakse maha, aga samas Erdogan on riigis endiselt populaarne. imelik on aga, kui ta hakkab äh, küsimuse alla seadma naiste-meeste võrdõiguslikkust, ütleb, et äh, moslemid avastasid Ameerika Ühendriigid kolm, kolmsada aastat enne Kolumbust, süüdistab Euroopat Charlie Hebdo rünnakutes ja hiljuti on üritatud varjata andmeid valitsuse toetuse kohta eh, pühasõdalastele Süürias ning eh, sisuliselt toetatakse ISISe eh, barbaarsusi Kabani küsimuses sekkumatuse läbi ning ka see ei takistata terroristidel liikumast üle Süüria piiri ning kiidetakse heaks Venemaa tegevus, olgugi et Venemaa rõhub praegu tatareid, Türgi vennasrahvast Krimmis. ma loodan siiski, et ilmalik Türgi ärkab ja Türgi ja, ja siis suunda muudetakse. heaks alguseks oleks, kui Ferusha Famagusta antakse tagasi Küprose valitsusele ja lõpetatakse Ida-Vahemere piirkonnas gaasi küsimuses sekkumine ning äh, tunnustatakse Armeenia massimõrva. me peaksime kaaluma ka rahastamise peatamist Türgile, äh, sest seda raha on päris palju, kui Ankara oma suunda ei muuda, aga üldjoontes toetan raportit. senor Castaldo. Castaldo, palun. Gracias, presidente eh.... Volevo ringraziare la relatrice eh, per... suur tänu, esimees, soovin tänada raportööri tema poolt tehtud tubli töö eest ning äh, see oli kindlasti väga täpselt ja sügavuti tehtud töö. see mõtted, mis äh, olid seotud arti-, antiterroristliku tegevusega, olid väga huvitavad, see on seotud lõigu kümnega viide on seal liialt äh, umbmäärane, mida peaks tugevdama ning peab kritiseerima ka tsensuuri. Äh, lõikes kaheksateist, mis puudutab pressivabadust. see on äärmiselt oluline meie jaoks ning seda peab endiselt äh, rõhutama. me teame, et Türgi piir Süüriaga ei pea ning Türgi on vastutav Euroopast pärit välisvõitlejate eest, kes läbivad Türgi, et äh, minna Süüriasse ja Iraaki ning äh, praegused äh, jõupingutused on ebapiisavad ka finantseerimisküsimustes. me peame nõudma suuremat järjepidevust ka Türgi välispoliitikas Ehm, sada aastat on möödas Armeenia genotsiidist. Ehm, Türgi peaks lõpuks ometi seda tunnistama ning ja ehm, Türgi ja Armeenia peaks ometi ära lõppema. järgmine kõneleja. kallid kolleegid, ma tahaks teiega jagada järgmiseid mõtteid, võttes arvesse Euroopa Inimõiguste konventsiooni, võttes arvesse äh, et äh, demokraatia ei ole mitte tugevnenud, vaid nõrgenenud pärast kahe tuhande viienda aasta kolmandat oktoobrit, võttes arvesse, et suhted Türgi ja Küprose vahel on halvad. võttes arvesse Türgi valitsuse äh, võimalikku osalust äh, terrorismi finantseerimisel ning nende toetust ISISele, võttes arvesse Türgi praegust suunda tuleks lõpetada eh, Türgi eh, ühinemisläbirääkimisega, läbirääkimised. suur tänu, härra Plenkovitš, sooviksin tänada Katit Piirit eh, hea töö eest. me oleme juba maininud seda Türgi käivitas läbirääkimised kahe tuhande viiendal aastal, eh, samal päeval kui Horvaatia, kuid eh, Horvaatia on Euroopa Liidu liige ja eh, Türgiga on asjad nii, nagu nad on, kuigi nad juba kuuekümne kolmandast aastast peale on soovinud Euroopa suunas liikuda. kuid samas tuleb arvestada ka seda, millised muutused on läbirääkimiste metodoloogia muutused on toimunud läbirääkimistes teiste riikidega, näiteks artiklites kakskümmend kaks ja kakskümmend kolm, mis puudutavad kõiki neid muresid, mis mainiti ära meie kolleegide sõnavõttudes õigusriigi ja eh, samuti era- ja riigimeediakanalite küsimustes, see kõik on oluline selleks, et jälgida toimuvaid reforme. Need äh, aspektid eh, on seotud reformiprotsessidega Türgis. võttes arvesse Türgi eh, rolli maailmas, eh, tuleks arutada ka põgenike küsimust. meil on vaja hea kvaliteediga dialoogi, sest Türgi on üks meie liitlastest NATO-s, nii et ühine strateegia mille osas oleme tööd teinud, <clears throat> millest ka hiljuti siin kuulsime. see strateegia annab teatud kindlustunnet reformide läbiviimisel Türgis, aitäh. proua Gomes, suur tänu. sooviksin Kati Pirit tänada tema ülevaatliku heas suunas liikuva raporti eest, see on minu jaoks äärmiselt keskse küsimuse osa, mis puudutab inimõiguste ja õigusriigi toetamist Türgis. ning see on just see, mis meid praegusel hetkel muretsema paneb, näiteks sõnavabaduse, kohtusüsteemi ja muudes küsimustes. siis sooviksin öelda, et ma ei ole nõus Rahvapartei variraportööriga, kes rääkis Eh, islamiterrorismist, eh, eh, mida Türgi eitab. türklased, kõik moslemid ja kõik kristlased, kes vähegi mõtlevad, peavad olema selle vastu, kui need kaks sõna kokku viiakse, sest me ei saa lubada, et öeldakse, et arvatakse, et kõik moslemid on terroristid. moslemid nagu ka kristlased on ähm, terrorismi vastu, me ei räägi katoliku terroristidest, me ei räägi katoliku terroristidest äh, äh, Iirimaal äh, mis islami terroristid, terroristid on terroristid, on inimesed, kes kuritarvitavad islamit, see äh, viitavad sellele et, ning viivad meid nii kaugele, et islam ja terrorism viiakse kokku. islam ei äh, luba terrorismi. see peaks olema selge mitte ainult selles raportis, vaid kõikides raportites. nüüd eh, mul on konstruktiivne kriitika ka Kati suunas. Eh, see puudutab eh, lõiget kakskümmend üheksa. Kati räägib Ehm, eh, tähendab Türgi valmisolekut osaleda rahvusvahelises koalitsioonis ISISi vastu. ma just olin Iraagis, eh, piirkonnas, kus ISIS ründab, ma ei ole nõus sellega, olen kuulnud väga paljusid eh, erinevaid lugusid ja pean ütlema, et Türgi mängib äärmiselt kahepalgelist rolli, see on vähim, mida öelda võime. seda, sellest ei saa kõrvale vaadata ja proua Berger, palun. ja seesama võib, sedasama võib öelda küll Liibüa kohta, ütles veel eelmine kõneleja. suur äh, tänu, kallis äh, kolleeg. ma pöördun proua Piiri poole mm, meie mõlema emakeeles, hollandi keeles. ma olen nõus sellega, mida ütles äh, proua Gomes. minuni jõudis üks dokument, mille oli koostanud minu assistent paar päeva tagasi, kus äh, arutatakse küsimusi selle kohta, et milline on meie, eh, milline on Türgi tegevus Süürias. jaanuaris eh, mm, saime informatsiooni, mille kohaselt Türgi luureorganisatsioonid olid teadlikud eh, näiteks relva ekspordist Süüriasse nad jäid absoluutselt ükskõiksed, eks nad ei teinud mitte midagi resolutsioonis kakskümmend seitse, kolmkümmend seitse on eh, nad täielikult selle resolutsiooni ära unustanud. Türgi teeskleb nagu eh, poleks selle eh, osas mingit kohtupraktikat olemas mäng lõige kakskümmend üheksa peaks olema põhjalikum, ISISe vastu peaks võitlema, Türgi seda ei tee võib-olla te ei mõista siin, et ka Iisrael on samuti asjasse segatud, mida teha selleks, et parandada suhteid Türgi ja Iisraeli vahel. võib-olla äh, loodetavasti te ka seda äh, äh, võtate tulevikus arvesse, järgmisena Mait Korbun. härra Korbun. suur tänu teile, esimees, mul on väga lühike küsimus. kas või, keegi võiks mulle selgitada, miks ähm, Eh, näit-, miks me üritame eh, eh, kokku viia näiteks, kui me ei ürita ühendada Hisp-, näiteks Haitit ja Dominikani Vabariiku, miks kokku viia, kui samas neil on väga palju ühist, neil on udud ja kõik muu selline, miks me üritame Süüriat kokku kleepida? järgmine kõneleja mul ei ole kavatsust äh, Küprose ühendamise kohta midagi vastata. E, seda ei saa võrrelda Hispaaniolaga. täiskogul öeldi, et Euroopa Liit ei saa tunnustada pimedat sõjaväelist vägivalda mõningate riigide vastu ning see, mis toimub praegusel hetkel Küprosel on äh, pimeda sõjaväelise vägivalla tagajärg ja isegi nelikümmend aastat hiljem äh, võib öelda sama, mida ütles härra Schulz härra Timmermansile, äh, kes ütles, et ta elas üle natsi okupatsiooni oma kodumaal, meil on samuti tegu natsi okupatsiooniga. soovime oma kodumaa sellest vabastada, soovin, et te sellest aru saaksite Äh, proua Pirigi äh, äh, kaasmaalane ütleb, et kui me soovime türklasi aidata, peame rääkima tõtt, peame kõigepealt ise tõtt ütlema, et kür-, et türklased ka sellest aru saaks, me võime avada kõik peatükid, mida vähegi soovime. Türgi ei liigu edasi, kui nii Türk, kui Erdogani kui kõik teised valitsused ei muuda oma suunda, mis puudutab nüüd Küprost siis äh, pean ütlema seda, et äh, oleme näidanud üles suurt äh, solidaarsust Küprose Vabariigi suhtes. peame tunnistama Küprose Vabariigi olemasolu ning nõudma Türgi vägede väljaviimist. Türgi sõjalaevad neljateist miili kaugusel Marseille'i sadamast. mis juhtuks, kui Türgi eh, eh, laevad oleks kuueteist miili kaugusel Amsterdami sadamast ja teadke, et Küprose rahvas eh, ootab teiepoolset reaktsiooni. järgmine kõneleja. Kati üritab äh, Türgiga kommunikatsioonikanalid avatuks jätta. Euroopa Liit peab aga teadma seda, millise Türgiga soovime suhteid säilitada. selge on see, et me ei soovi äh, Türgi rahvaga suhteid katkestada, kuid me soovime, et Türgi äh, oleks demokraatlik riik ning peaks kinni Euroopa põhimõtetest, sest siis suudame me lahendada äh, Küprose probleemi ja suudame lahendada ka Türgi demokraatia küsimused ning kõik muud probleemid, mis on seotud praeguse režiimiga. on täiesti selge, et Türgi valitsuse suhtumine on provokatiivne Euroopa Liidu suhtes. oma käitumise, oma sõnavõttudega, mis on saanud üsnagi tavaliseks, peaksime selge vastuse andma, kuhu palju me oma äh, äh käitumises peame järeleandmisi tegema, kas me peame pidevalt Türgi sabas jooksma ja teesklema, et nad respekteerivad meie väärtusi ja põhimõtteid. härra Zambarski. Господин председател, уважаема госпожо Пири, уважаеми колеги. Няма да се спирам повторно no.. head kolleegid, aitäh sõna andmast! ma ei hakka uuesti käsitlema kõike seda, mida on räägitud juba Türgis eh, õigusriikluse probleemidest, ajakirjanike tagakiusamisest, poliitilisest tagakiusamisest, vaid juhiksin teie tähelepanu kahele aktuaalsele probleemile. kõigepealt Türgi-poolne toetus ISISele ning see näitab meile Türgi on muutunud sisuliselt islami, islamiriigi sõjaväebaasiks ning teiselt poolt see ähvardus äh, partnerriikidele, mis äh, Euroopa Liidu liikmesriikidele näiteks ebaseaduslike sisserändajate äh, toimetamine Kreekasse, Bulgaariasse sekkumine, Küprose territoriaalvetesse ebaseaduslik Türgi-poolne sekkumine, Bulgaaria siseasjadesse, kes on Euroopa Liidu liikmesriigi ning eh, see toimub läbi poliitiliste projektide ning religioossete organisatsioonide ja kõik see osutab sellele, et president Ergo Erdogan on ehitamas agressiivset diktatuuri ning see kujutab endast ohtu naaberriikidele, Türgi naaberriikidele, kes on Euroopa Liidu liikmesriigid. seega tahaksin kutsuda üles, et me peame muutma oma seisukohti Türgi suhtes ja mul on palju muudatusettepanekuid. Εγώ θα ξεκινήσω με μια επισήμανση. Τυχάνει να είμαι Κύπριο ma sooviksin öelda, et ma olen pärit Küproselt, Euroopa Parlamendi saadik, aga ma, ma arvan, et mul on, oleks samad mõtted ka siis, kui oleks hollandlane või britt. E, ja miks seda, sellepärast et meie esmane mure Euroopa Parlamendis on säilitada Euroopa Liit, mille aluseks on õigusriik ning teatud põhimõtted. seega vahe. Te jätkata, kas ma peaks kordama algusest peale? niisiis ma pöördun kolleeg Kati poole, ma saan aru, et raportöörile, et raportöörina ta, teie jälgisite pisut teistsugust metodoloogiat, samas aga leian, et eh, on teie raportis tõsiseid puudujääke. see ei esinda seda, mida meie peame õigusriigiks. me ei näe siin mingisuguseid viiteid Euroopa Liidu kohustust, vabandust, Türgi kohustusi eh, Küprose koht, eh, suhtes. me ei räägi ka Türgi armeest, Fanagusi juhtumist, eh, Ankara protokollist, me ei tee üleskutseid põhiõiguste Küprose riigi õiguste respekteerimisest. nii et äh, me esitame kindlasti muudatusettepanekuid, oleksin eelistanud, et need põhimõttelised küsimused oleks juba raportis sees. ning äh, lõpetuseks äh, peab mõtlema ka selle peale, kuhu läheb Euroopa Liidu raha. kas see on vabaühendustes, mis jaoks, mis tegeleb äh, inimõiguste jaoks või kusagil mujal? mina kui sotsialist eurooplane, rumeenlane ei ole ma selle vastu, sel-, kõige sellena ma ei ole selle vastu, et Türgi kunagi astuks Euroopa Liitu, vastupidi. me peaksime kaasama Türgi. ma tervitan Kati raportit, see on pragmaatiline ja tasakaalukas. ning ma tahaksin keskenduda kahele küsimusele. kõigepealt eh, tingim-, eh, Türgi vajadus koordineerida eh, oma välis- ja kaitsepoliitikat Euroopa Liidu ja NATO-ga see on kohustuslik seoses lepingutega, millele Türgi on alla kirjutanud. teine on küsimus on oluline, mis on oluline, on energia. see, see on seotud ka Venemaaga, sest Türgi ja Venemaa energiapoliitika on meie jaoks strateegiliselt ohtlik. peame sellega tegelema, vastasel korral on see meie julgeoleku jaoks tulevikus väga suur oht. suur tänu ja nüüd annan kolmeks minutiks eh, sõna eh, Simon Mordjule, kes on Euroopa eh, laienemise peadirektoraadi siis sekretär. suur tänu. nüüd komisjoni poolt sooviksime väljendada oma Äh, heameelt äh, tasakaaluka ja tulevikku vaatava raporti eest äh, ning kus mainitakse ära Türgi poolsed edusammud kahe tuhande neljateistkümnendal aastal. samas ta tõstab esile selgelt olulisi vajakajäämisi, millega peaks tegelema. eelkõige hindame kõrgelt seda, et, et see näitab meie Eh, et eh, jätkuvat eh, huvi Türgi vastu. Türgi on oluline strateegiline partner Euroopa Liidu jaoks ja läbirääkimised, ühinemisläbirääkimised on suurepärane võimalus neid asju arutada. nagu härra Lambsdorff ütles, meil ei ole praegusest, ei ole praegu toimuv piisav, me peame arutama igasuguseid muidki valdkondi. nüüd mure, mida on välja äh, mida on väljendatud siin ehk siis kohtusüsteemi iseseisvust, eh, siis selle osas me oleme täiesti nõus ning see puudutab ka korruptsioonivastast võitlust. Eh, siin oleks samuti vaja eh, silmatorkavaid edusamme teha ja parlamendi resolutsioonis, mis puudutab sõnavabaduse ja kogunemisvabaduse piiramist, see, mille parlament võttis vastu täiskogus, see oli samuti äärmiselt selge signaal ning äh, mis äh, puudutab peatükke kakskümmend kolm ja kakskümmend neli, mis peaks äh, teekaardiks olema Türgile selles valdkonnas edasimineku võimaldamiseks. meil ei ole, küsimus ei ole selles, et Türgi peaks midagi ära teenima, vaid me peame tegutsema ka enda huvides. kahju on sellest, et me ei kasuta selliseid mõjutusvahendeid, et Türgi võtaks vastu võtmetähtsusega reforme, mis meie kõigi meelest peaks Türgi eh, vastu võtma. Eh, Euroopa Liit eh, peaks kasutama ära võimaluse selleks, et oleks, et ta saaks olla aluseks Türgis demokraatlike reformide läbiviimiseks ning ühinemisläbirääkimised peavad hoogu juurde saama. peame Ehm, majandus- ja rahanduspoliitika peatüki seitseteist osas edasi liigumas, on väga oluline, see puudutab meie majandust, see integreeritud iseloomu, kuid samas ka Küprose eh, kokkulepe peaks samuti aitama edasi läbi, ühinemisläbirääkimisi, näiteks Ankara protokolli ellurakendamine Türgi poolt aitaks normaliseerida suhted ja samuti äh, vabastakse peatükid, mis on, millel on oluline, mis on oluline ühinemisläbirääkimiste kontekstis. komisjon sooviks praegusel hetkel rõhutada seda, kui kõrgelt me hindame me eh, eh, parlamendi toetust eh, Küprose probleemi lahendamisse ning hindame kõrgelt ka parlamendi arvamust Küprose õigusele Ehm, ehm, ehm, kaitsta oma piire. samuti peame tegelema ühiste väljakut-, väljakutsete lahendamisse, see puudutab ka näiteks tolliliitu, samuti ühtse kaugele ulatava majandusdialoogi sisseviimine. Eh, samuti sooviksin viidata hiljutisele Pariisi tragöödiale. see tähendab seda, et peame endiselt tõhustama oma koostööd äh, välisvõitlejate küsimuses. oleme näinud viimase paari nädala jooksul ka seda, et äh, meie koostöö on olnud positiivne. eile õhtul näiteks Türgi äh, peatas laeva, kus oli pardal kolmsada viiskümmend migranti. Nende elu ei sattunud seega ohtu. eriti oluline on seegi, aga see, et neli türklast ja üksteist süürlast arreteeriti, süüdistades neid inimkauplemises. selge näide sellest, kui kasulik on Türgiga koostöö tegemine samuti sooviksin rõhutada, kui oluline on meie edasine koostöö Türgiga näiteks viisade liberaliseerimise migratsiooni küsimustes. üldiselt meie koostöö Türgiga maapiiridel eh, Kreeka ja Bulgaaria piiril on äärmiselt positiivne ja väga tore, et see nii on, kuid eh, praegusel hetkel eh, siiski üks koma seitse miljonit Sürgi, Süüria põgenikku on Türgis ja see läheb neile maksma, türklastele maksma viis miljardit eurot aastas. ja ei saa muidugi öelda, et tingimused neis äh, laagrites on äh, nagu viietähniline hotellis, kuid Türgi on siiski pingutanud väga, et tingimused ei oleks väga halvad neis äh, laagrites mõtleme ise selle peale, kui Euroopasse jõuaks üks koma seitse miljonit inimest sellega ja kui me seda ei taha, siis peame endiselt koostööd tegema Türgiga ja oleme hea meelega valmis toetama teid teie resolutsiooni äh, lõpuni koostamisel. suur tänu teile ja nüüd annan sõna raportöörile. suur aitäh. kolleegid, suur aitäh ka komisjoni esindajale, kõiki väga väärtuslike kommentaaride eest. see, mida ma kuulsin, on ühine mure, mida väljendati seoses õigusriigi küsimusega ning ühinemisprotsess Euroopa Liiduga on kas peatunud või siis lõppenud mõnede arvates Proševajus rääkis, et oleks vaja sõnavabaduse küsimusega rohkem tegeleda. eelmisel nädalal võeti tõesti vastu resolutsioon ja mul on hea meel selle küsimuse üle. uurime variraportööriga, kuidas seda resolutsiooni ka raportisse integreerida. nagu ma ütlesin juba alguses, olen ma arvamusel, et me või enamus meist jagab analüüsi olukorrast, aga selles küsimuses, kuidas reageerida ja milliseid mõjuhoobasid kasutada, on meie arvamused erinevad. ma viitaksin siin kolleegile liberaalide seas, kasutagem vähemalt neid kõiki võimalusi, mis meil on, see on minu üleskutse mis tahes läbirääkimised ja ühinemisprotsess on alati, protsessid on alati pikad olnud ja Türgiga ka tahaksime teha nii, et kasutagem kõigepealt kõiki olemasolevaid vahendeid, enne kui me kiirelt järeldusi teeme. paljud, kes sõna võtsid, rääkisid, et nad on mures äh, välisasjade pärast, kolleeg Brankovitš ja äh, mõned teised ka, nad rääkisid äh, Venemaast, sanktsioonidest. ma olen raportis rääkinud kõrgetasemelisest dialoogist Türgiga, mille käigus siis äh, arvestatakse ka kaubandussuhteid kolmandate riikidega äh, me peame koordineerima loomulikult välisküsimustes ka Äh, koostööd Türgiga. ja ma kuulsin veel kommentaare. sooviti teha muudatusettepanekuid. minu arvates peaks lähtuma eelkõige faktidest äh, ja kui me juba faktile viitame, siis äh, paneme kõik faktid kirja. kuulsin ka sellest, et Türgis on praegu üks koma seitse miljonit põgenikku, see on jällegi Süüria kriisi tulemus. ja nüüd ma küsiksin, kuidas teeksite muudatusele ettepanekuid, palun tehke neid nii, et arvestate faktidega. ja siis on küsimus, kas me anname hinnangu ja ütleme, et meile ei meeldi, mis toimub Äh, või anname hinnangu ja, ja kaasame Türgi. minu arvates on lahenduseks Türgi jätkuv kaasamine välispoliitikasse ja ma usun ka, et enamus liikmesriike toetab seda mõtet või enamus saadikuid. ja veel üks küsimus, mis kõlama jäi, oli Küpros. ma tahaksin, et te mõistaksite mind ma olen valmis di eh, dialoogi pidama selle üle, kuidas Euroopa Liit saaks olukorda parandada. kui see tõesti on seotud Euroopa Liiduga ühinemisprotsessiga, olen valmis koostama konstruktiivset teksti ja arvestama ka eh, Küprose kolleegide mõtetega. ainus asi, mida ma tahaksin siiski kindlalt Äh, säilitada, on see, et äh, suhted Küprosega peavad olema seotud Türgi ühinemisprotsessiga Euroopa Liiduga, et me ei keskenduks ainult Küprosele. ja loomulikult olen valmis edasist koostööd tegema, jätkama koostööd variraportööridega. tegemist on väga delikaatse küsimusega, pikaajalise küsimusega, nagu me siin eelmisel kuul näitasime, seitse fraktsiooni, kõik olid ühel nõul Türgi resolutsiooni osas ja ma usun, et ka raporti puhul on võimalik leida aega konstruktiivselt arutada küsimusi ja teha nii, et meie hääl kõlaks ühtselt, äh, et Türgi valitsus seda kuuleks, me oleme huvitatud suhetest Türgiga. tänu teile, proua Piiri, suur tänu kõigile neile, kes on äh, osa eelnõud, äh, kes osalesid ja kes said aru, et kõneajast tuleb kinni pidada, nüüd jätkame järgmise päevakorrapunktiga koostöös Maagribi, Maagribi riikide ja Araabia Maagribi liiduga suhtlemiseks loodud delegatsiooniga toimub arvamuste vahetus Tuneesia valimisvaatlusmissiooni üle Euroopa Liidu peavaatleja Annemi Neitsiga. Mm. ja see puudutab kahekümne kuuendal oktoobril toimunud äh, parlamendivalimisi ja kahekümne kolmandal novembril toimunud presidendivalimisi. ning mm, võitis äh, nii-öelda Tunesi ja, mm, parteile, Javier Desid on esi-, peaminister ja ja praegu toimuvad läbirääkimised valitsuse moodustamiseks, palun vaikust saalis ning äh, põhilised küsimused, millega peab tegelema uus valitsus, on raskustes majandus ning julgeolek piirkonnas, mis puudutab ka Liibüa kriisi. E, ja parlamendi esmane prioriteet on see, et, et üks komisjon töötaks välja parlamendi kodukorra, see on väga oluline, sest äh, äh, kui uue põhiseaduse järgu, järgi on äh, parlamendil kõrg, suur pädevus valitsuse kokkupanemisel ja laialisaatmisel. seega seoses on uued viimased valimised väga olulised, Euroopa Parlament on alati töötanud ees ja eh, demokraatlikke protsesse toetame ka uut parlamenti. ning nüüd annan sõna eh, valimisvaatlusmissiooni peavaatleja Anne Mineitsiga ja palun vaikust Euh, Monsieur le Président, chers collègues, tout d'abord je voudrais vous dire... kallid kolleegid, ma tahaksin äh, kõigepealt öelda, et äh, mul on hea meel, et ma saan siin tuttavas saalis jälle teiega koos olla. aga äh, ma ei ole sellepärast siin, mulle meeldib, ma tahaksin rääkida teile sellest, kuidas me jälgisime valimisprotsessi Tuneesias, ühest küljest toetati seda protsessi Euroopa Liidu poolt, aga teisest küljest toimus ka valimiste jälgimine. ma otsustasin prantsuse keeles kõnelda, sest see oli meie missiooni, valmis, vaatlusmissiooni töökeeleks. see missioon äh, viibis äh, Tuneesias seitsmeteistkümnendast detsembrist eelmisel aastal kuni neljateistkümnenda jaanuarini sel aastal, see oli pikaajaline äh, ulatuslik vaatlusmissioon ja seal oli põhimeeskond Tunises ning umbes sada vaatlejat, kes siis äh, erineva pikkusega äh, perioodidel viibisid äh, ter-, Tuneesia territooriumil erinevates paigus, välja arvatud Kasrini piirkond, see on piirkond, mis minu arvates kahjuks Äh, on mässuline, ma ei julge veel öelda, et see on äh, džihadistide käes. ja tahaksin kõigepealt öelda suur tänu vaatlejatele, kes tegid suurepärast tööd äh, ja meie tööd ka hinnati samuti äh, Euroopa Liidu delegatsioon toetas meid, äh, proua Laura Paesa ja tema meeskond toetasid meid seal, samuti Euroopa Liidu välisteenistus äh, toetas meie missiooni nii lähedalt kui kaugelt. ja tahaksin veel rääkida kolmest valimisprotsessi etapist Euroopa Parlamendi vaatlusmissiooniga oli samuti koostöö väga hea, väga meeldiv ja see oli oluline kogu äh, vaatlusmissiooni töö edu suhtes. Äh, samuti oli oluline ka äh, hea koostöö Tuneesia võimudega. nüüd kõigepealt, nagu kui me räägime valimistest, siis tegemist oli parlamendivalimistega, mis toimusid kahekümne kuuendal oktoobril, siis toimus esimene ähm, presidendivalimiste voor kahekümne kolmandal novembril ning teine voor kahe kandidaadi vahel, kes siis maksimaalse äh, tulemuse said, toimus kahekümne esimesel detsembril kaks tuhat neliteist. nüüd kõigepealt äh, käisin Tuneesias umbes kahekümnenda septembri paiku, äh, umbes kuu enne parlamendivalimisi, selleks et, äh, et mõista seda õhustikku, mis Tuneesias valitses. tol hetkel oli õhustik üsna segane nimelt äh, sooviti siiski äh, valimisi kuidagi toetada äh, ühe kesk, valimiste keskorgani poolt, seda nimetati liisiks lühendiga ja ähm, ähm, kaks kolmandikku äh, asutavast kogust toetas seda eh, organit eh, ja kõikides eh, kahekümnes põhihääletuskeskuses olid siis need liisi ametnikud ja samuti oli meil sõltumatu audiovisuaalsektori kontrolliorgan. nii kardeti, et kõik need ähm, asutused, mis loodi, ei ole erapooletud, kuid nädalate ja kuude jooksul siiski need kaks organit, millest ma rääkisin, võitsid äh, põhiliste valimistel osalejate ja valijate äh, usalduse, tuneeslaste usalduse äh, see oli tõesti märkimisväärne. nimelt pärast eh, iga valimisetappi eh, tegid need kaks organit ka valimiste kulgemisest kokkuvõtted eh, ja edastasid siis oma hinnangu, kui, kui vaja. iga kord korraldati saadeti äh, valimis, äh, valimisjaoskondade töötajatele veel täielik, äh, täiendav instrueerimine, et nad oleksid valmis ka siis presidendivalimisteks. ja vaatlusmissiooni puhul siis ma võin teile häid uudiseid tuua, protsess oli suurepärane, avatud, inimesed olid vastutulelikud, parandasid vigu, kui tehti, äh, võeti vastu äh, ka lahkelt äh, arvukaid välisvaatlejaid ja ähm, nagu ma ütlesin, seal olid ka kohalikud vaatlejad, üldiselt olid need siis Äh, vabaühenduste, kodanikuühenduste esindajad, nende organisatsioonide esindajad, mis ei olnud ühegi kandidaadiga seotud ja siis olid ka äh, põhiliste erakondade vaatlejad ning äh, presidendivalimiste kandidaatide, põhikandidaatide vaatlejad ja nüüd tuhanded tuneel, tuneeslased osalesid äh, valimistel. Äh, kui me osalusest räägime, siis keskmine äh, valimisvaatlejate vanus, kes esindasid nii kandidaate kui parteisid kui, kui kodanikuühiskonda, oli siiski üsna noor, kolmekümne, neljakümne aasta vahel olid need vaatlejad tehti väga palju jõupingutusi, tõesti kaasati kümneid tuhandeid tuneeslasi vaatlema igas valimiste etapis oktoobrist kuni detsembrini. see ei ole päris iseenesestmõistetav. meie riigis ei ole see iseenesestmõistetav ja seal ei olnud see ka sugugi iseenesestmõistetav ja nüüd tulemused aga olid üsna ootamatud, sest eh, enamus poliitilisi vaatlejaid ootas, et tulemused sarnaneksid kahe tuhande üheteistkümnenda aasta tulemustele. loodeti Enada islamistliku partei võitu ja parlamendi ähm, valimistel äh, jõudis ette hoopis Tunesi partei äh, ja sai kõige rohkem hääli. ja tänaseks on selle partei liider, äh, kes on kaheksakümne kaheksa aastane, saanud ka Tuneesia presidendiks, ta on väga olulist rolli mänginud äh, Burgiba ajal juba eh, Tuneesia ajaloos ja eh, ta on eh, Ben Ali ajal olnud lühidalt peaminister pärast revolutsiooni, aga mm, kui nüüd kokku võtta, siis ta juhatas sellist erakonda, mis ühendas erinevaid poliitilisi voole ja Tuneesia on tegelikult selline eh, riik, mis on vabariiklik, ma ei ütleks, et ta on ilmalik, aga teatud distants äh, poliitilise režiimi ja äh, põhireligioonide vahel on siiski olemas. nüüd presi-, presidendivalimiste esimeses voorus sai härra Sepsi kõige rohkem hääli, umbes kakssada häält oli erinevus tema häälte ja härra Maršuki häälte vahel, kes oli siis teiseks tulnud kandidaat ja tema oli eh, eelmine president. Eh, härra Mošev Maršuki oli eh, Tuneesia vana inimõiguste eest võitleja, ta oli vahepeal lahkunud Tuneesiast, ta oli nii-öelda vahepresidendiks ja oli siis teine äh, kõige tugevam kandidaat, kuid Sipsi sai siis äh, siiski kõige rohkem hääli ja tema partei äh, sai ka kõige rohkem toetust. lõpuks oli siis teises voorus kahe põhikandidaadi häälte erinevus umbes nelisada tuhat ja nüüd neljakümne kaheksa tunni jooksul pärast esmaste tulemuste teatavaks tegemist äh, oli Rahvusassamblee veidi kõhkleval seisukohal, aga ma arvan, et äh, lõpuks siiski äh, tunnistati neid tulemusi, see oli positiivne. muidugi see ei tähenda, et meil üldse mingeid märkusi ei ole ja et meil ei olnud ka ühtegi ettepanekut Tuneesia poliitikutele ja rahvale. paradoksaalselt siiski ma arvan, et meil oli umbes kümme soovitust, aga enamus nendest äh, puudutas teatud reeglite lõdvendamist, mitte äh, nende rangemaks muutmist, sest need eh, reeglid, eh, mida tõesti eh, järgiti kolmel valimisvoorul, need olid väga piiravad, väga ranged. näiteks poliitilise reklaami tegemine oli täiesti keelatud. see on ikkagi paradoksaalne, kui toimub valimiskampaania. kuidas ei saa siis poliitilist reklaami teha? samuti olid rahastamisreeglid väga ranged, nendest peeti üldiselt kinni, kuid äh, me siiski täheldasime, et äh, vähem äh, jõulised parteid ei suutnud siiski kõiki piiranguid ja reegleid täita. näiteks parlament, ja äh, riigi valimiskomisjon peavad nüüd vaatama, mida edasi teha meie soovitustega. Tuneesia puhul ilmselt ähm, tehakse kokkuvõtteid veebruari äh, lõpus, muidugi kui formeeritakse äh, valitsus, praegu veel valitsust ametisse nimetatud ei ole. muidugi valitsus peab ka käivituma tutvuma meie ettepanekutega. mul on hea meel, et ma saan sellise positiivse ülevaate anda ja ma eh, võin teile kinnitada, et see on täiesti õigustatud, aga eh, kui me nüüd küsime, kas on nii pikaajalist ja suurt missiooni vaja valimisteks saata kuhugile, mina nüüd meie töö põhjal ütleksin, et jah, sellepärast et meie äh, kohalolu oli siiski tähtis, meie missioon oli valimisvaatlemismissioonidest, kes sinna olid saadetud, kõige suurem. me olime seal äh, jätkuvalt ja lõpuks äh, andis see meile ka tulemusi, nimelt sellest oli kasu nii valimiste kulgemisele valimiskomisjonile, me olime nagu kõlakastiks äh, äh, kohalikele äh, organitele, andsime nõu, kui oli vaja midagi parandada ja rahvusvaheliste vaatlejate kohalolu arvestati, arvestades oligi Euroopa Liidu missioon kõige suurem ja see sisaldas ka usaldust äh, sisendas usaldust ka tuneeslastesse. ja lõpuks äh, väljendus see ka valimisosaluse protsendis umbes kuuskümmend seitse protsenti valimisõiguslikest kodanikest registreeris ennast valimistele ja igas voorus umbes kuuskümmend kaks kuni kuuskümmend seitse protsenti nendest tuli ka valima väike vähenemine oli protsentides äh, ühest voorust teise, kuid äh, ka viimases voorus äh, oli osalusprotsent umbes kuuskümmend kaks protsenti, mis ei ole sugugi halb näitaja. ja selles suhtes need Euroopa Liidu jõupingutused, mida toetasid ka liikmesriigid, näiteks Äh, liikmesriikide diplomaadid äh, olid huvitatud ka äh, meie missioonitööst, et see lõpuks andis häid tulemusi, aitas kaasa valimiste edule. ja muidugi tuneeslased ise peaksid eelkõige olema uhked selle üle, kuidas korraldati valimisi see oli tõesti äh, üks lootustandev äh, teema äh, kogu piirkonnale, kogu Araabia maailmale ja moslemi maailmale. sellest tahtsingi rääkida teile lühidalt ja muidugi, kui teil on küsimusi, olen valmis neile vastama. tänan suur tänu sellise väga põhjaliku sissejuhatuse eest, annan nüüd äh, sõna härra Panserile kaheksa, kaheks minutiks. aitäh. Äh, vaatlusmissioon on teinud väga tõhusat tööd ning äh, parlament tervikuna ja iseäranis härra Kaaler ka. mulle tundub, et meil on tegemist valimistega, mille tulemusi me peaksime kaaluma, kui me mõtleme Jasmini revolutsioonile, see protsess oli väga keeruline ning on olnud väga keeruline konstitutsiooni koostada, on isegi poliitilisi mõrvu toimunud, väga raskeid hetki on olnud. hetki, mis oleks võinud kogu protsessi pöörata hoopis teise suunda. ent nüüd vaatame otsa presidendivalimise, valimiste tulemustele ning näeme selgeid positiivseid märke ning seda tuleks rõhutada. tundub, et praegu on võimalik demokraatlik protsess lõpuni viia ning valitsus moodustada. ent paarile asjale tahaksin tähelepanu juhtida. esimene puudutab seda, et need positiivsed protsessid, mis pal-, praegu kulgevad, peaksid võimaldama avalikul arvamusel Euroopas välja öelda selle, et Araabia kevadel võib olla positiivne tulemus. Tuneesia on siin näide. teiseks mida kaugemale me demokraatliku protsessiga Tuneesias jõuame, seda parem, seda lihtsam Tuneesial on võidelda põhiliste väljakutsetega majanduse vallas, terrorismivastase võitluse vallas ning äh, samuti ka suhetes naaberriikidega, alustades Liibüast. ja viimane sõnum, mille ma taht-, tahaksin välja öelda, on, et Euroopa Liit peab tegevusse astuma ning äh, me peame mõistma Euroopa Liidus, et meil tuleb paika panna majanduskoostöö, finantskoostöö, me peame investeerima sellesse riiki ja tegema seda prioriteetselt nii kiiresti, sest niimoodi me ei investeeri mitte ainult Tuneesiasse, Tuneesia huvides, vaid ka Euroopa Liidu huvides see on sõnum, mille ma tahtsin välja saata ning äh, mida ma näen välja joonistuvat äh, sellest valimiste protsessist ning Euroopa liitumismissioon on olnud edukas. suur tänu, nüüd annan äh, saada, annan sõna Euroopa Parlamendi valimis- ja vaatlusdelegatsiooni esimehele. aitäh, härra juhataja. suur tänu ka proua Ötebrukile tehtud töö eest ning äh, kohaloleku eest. ning äh, mul on väga hea meel, et me seal väga, selles väga olulises riigis vaatlusmissioonil käisime. oluline on märkida, et äh, tegemist on niisuguse geograafilise piirkonnaga, kus olukord on suhteliselt keeruline ning ei olnud üldse iseenesestmõistetav, et Araabia kevadel kuskil võivad niisugused arabikevadest, kevadesse seemnest võivad võrsuda ilusad lilled. aga Tuneesia puhul võiks niimoodi öelda, et praegu on meil tegemist protsessiga, mis on viinud parlamendi ja presidendi valimisteni ning konstitutsioonini ja väga oluline on, et üheltki poolt ei kutsutud üles valimisi boikoteerima riigis. ning ei seatud kahtluse alla tulemusi. ehk siis ulatuslik konsensus oli nii enne kui ka pärast valimisi tulemuste osas ning äh, kõik osalised nõustusid tulemustega, mis tähendab, et demokraatlik raam oli kõigile aktsepteeritav. kaks tuhat üksteist käisin samuti vaatlusmissioonil ning äh, sealsamas ning äh, võib öelda, et Tuneesia on kõvasti õppinud selle kolme poole või, või palju neid aastaid, kolm, jah, peaaegu neli aastat on juba revolutsioonist möödas. Nad on küpsenud selle jooksul märkimisväärselt ning äh, on tehtud järeldusi vahepeal toimunud valimistest ning seda kõike tuleb tervitada. peaksime oma poliitilisi kontakte Euroopa Parlamendina värskelt valitud parlamendiga Tuneesias jätkama ning jätkama ka demokraatia edendamise programmidega, koostööga selles plaanis Tuneesiaga. siin on kavad juba olemas, algselt oli kavas veebruaris korraldada fraktsioonide konverents, praegu see toimuma ilmselt ei saa, sest neil on veel oma sisemiste asjadega tegemist aga järgnevatel kuudel on meil võimalus kindlasti kontakte jätkata selle värskelt valitud parlamendiga. oluline on, et Euroopa Liit jätkaks majanduse ja muudes plaanides toetust, toetuse tagamist Tuneesiale, sest ainult niimoodi saame me stabiliseerida olukorda. me peame inimestele andma perspektiivitunde ja stabiilsuse tunde, oma panuse sellesse anda, andma ning äh, kahe tuhande üheteistkümnendast aastast juba võtsime endale demokraatliku kohustuse vaatlusmissiooni saatmisega ja seda kohustust peaksime praegu jätkama majandus- ja sotsiaalse toetuse andmisega Tuneesiale. ma ei kahtle, et me seda teeme, tahaksin tänada veel kord meie meeskonda, nii tuumikmeeskonda kui ka proua Ütenbruki headi. aitäh, härra Kaller, nüüd on võimalik saada sõna kaheks minutiks nüüd järgmisena äh, on äh, küsimused proua Neitsi. tänan proua Neitsi ja vaatlusmissiooni tõhusa töö eest ning ootame põnevusega lõplikku raportit, lõplikku aruannet. tahaksin jagada, tahaksin ühineda nende õnnitlustega, mida, mida mitmed liikmed on siin väljendanud juba Tuneesia, Tuneesia rahva aadressil. see on tõesti väga positiivne ja näitab, millisel määral inimesed suudavad oma riiki arendada, kui nad tahavad. tahaksin juhtida tähelepanu kolmele aspektile. kõigepealt noorte ja naiste osalus. võib-olla missiooni esindajad võiksid meile sellest rohkem rääkida tõenäoliselt oleks siin vaja täiendavaid jõupingutusi väljaspool valimiste tsüklit, aga, aga ehk saaksite rääkida meile, missugused võiksid olla need tuleviku väljavaated ja kuidas saaks julgustada noorte ja naiste osalust äh, avalikus elus ja poliitikas. edasi tahaksin tulla halduse ja valitsemise küsimuste juurde ning äh, soovituste juurde, mida missioon mida, mida vaatlusmissioon äh, võiks teha seoses detsentraliseerimisega valimiste protsessiga, sest me teame, et lisaks noorte tööpuudustele, tööpuudusele on üks teine suur äh, probleem äh, regioonide sissetulekute erinevus ning kolmandaks julgeolek, koostöö regionaalsete partneritega ning see, kuidas Tuneesia saaks vastata väljakutsetele usuline äärmuslus, võitlus terrorismiga. siin on koostööl iseäranis oluline roll ning Tuneesia on regioonis väga oluline riik ja selles kontekstis viimane küsimus, missugune võiks olla Euroopa Liidu panus, arvestades arutelusid eh, valimiste ajal, kuulsime üleskutseid, et Euroopa Liidu see, see kaks tuhat üksteist võetud kohustused, see, see peaks see tuleks uuesti üles võtta aastal kaks tuhat viisteist ja mida sellega seoses iseäranis välja toodi, aitäh! Thank you very much. It's, it's so, so nice to sell nii meeldiv on tähistada koos meie kolleegi proua Üdenbrukiga seda suurepärast aruannet, mis räägib meile eduloost regioonis, mis seisab silmitsi nii paljude kriisidega ja tahaksin tänada teid mitte ainult seda missiooni läbiviimast, vaid ka teie aruande eest eraldi, sest see juhib tähelepanu meie kohustusele, meie ülesandele aidata sellel regioonil stabiliseeruda ning aidata demokraatlikke jõude selles piirkonnas, selles regioonis, kes üritavad saavutada demokraatiat. mõned lühikesed märkused. üleminek on tõesti väga edukas Tuneesias tegemist võib olla täiesti unikaalse näitega, ainulaadse näitega sellest äh, piirkonnast pärast Araabia kevadet. teiseks, see edulugu valimiste korraldamisel ja valimiste läbiviimisel, kus mingeid vaidlusi, mingeid vastuolusid, mingeid konflikte ei olnud ning äh, valimistulemusi aktsepteeriti, mis sageli on, nagu me teame, teistes riikides olnud probleemne, rääkimata Vahemere piirkonna riikidest kolmandaks, see, kuidas Tuneesia rahvas tegi oma valiku, mis valiku ta tegi, osutab äh, sellele, et eelistatakse ilmalikku rahulikku lähenemist ning ei toetata usulist äärmuslust. olgugi, et elanikkond on valdavalt äh, islamiusku ning sellele tuleks tähelepanu juhtida ja mainida, et see osutab selgelt sellele, et Araabia maailmas demokraatia ehitamine ei ole puhtalt teoreetiline konstrukt, vaid asi, mida on võimalik reaalselt teostada meie abiga. ning viimaks oluline toetusavaldus ilmalikule valitsemisele on, on, on siis, rõhutan veel kord, väga tähtis. Neile, kes ei tea piisavalt Tuneesia elanikkonna kohta, ei ole võib-olla päris selge, miks tuneeslased niimoodi valivad, välisid. Äh, lõpetuseks on meil moraalne ja poliitiline kohustus aidata Tuneesiat, Tuneesia rahvast jätkata seda edulugu ning stabiliseerida terve regioon läbi oma panuse. aitäh! Mrs. Faudmans will now take the floor. I will speak the second round. Thank you. Faudmans võtab nüüd sõna, mina räägin järgmises voorus. My chance and uh, dear colleagues. aitäh. ma ei ole mitte ainult proua Annari neid süüdprüki järelkäija parlamendis, vaid olen ka tema suur austaja, tema tehtud töö austaja kui ta ütles, et ta lahkub parlamendist, ütles ta ühtlasi, et, et tahab selle vaatlusmissiooni peavaatlejana lõpetada, lõpuni viia. paljud poliitikud, keda ma tean, äh, piirduvad lihtsalt paberite vormistamisega pärast oma ülesannete lõppu, aga proua Ütenbruck andis endast kõik selle vaatlusmissiooni õnnestumiseks, käies kõigil kohtumistel ning kohtudes kõigi oluliste sidusrühmade ja tegijatega. ning ma saan tast aru, sest valimised Tuneesias olid väga olulised, mitte ainult Tuneesiale, vaid kogu regioonile. see, kuidas valimistulemust tulemustesse suhtuti, annab meile lootust tuleviku suhtes Tuneesias. Ann-Mari, suur tänu sulle töö eest peavaatlejana parlamendi ja presidendi valimistel Tuneesias. kui oleks võimalik anda poliitikas Oscareid, siis eh, sina oleks kindlasti üks nominent eh, oma elutöö eest. suur tänu, Andri. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Atsis. tahaksin ka omalt poolt tänada vaatlusmissiooni juhti selle eest, kuidas seda vaatlusprotsessi läbi viidi. ma tean, et ta lahkub praegu parlamendist, aga kinnitan, et ta, ta on üks suurepäraseid esindajaid vanast auväärsest Euroopa liberaalide traditsioonist. kolm märkust Tuneesia kohta. olen päri praktiliselt kõige sellega, mis on seni kõlanud meil on siin tegemist ühiskonnaga, kus demokraatlik arutelu saab toimuda täiskasvanud see või saab toimuda kainelt ja rahulikult, kus on võimalik lugeda erisuunitlusega artikleid, kus avaldatakse arvamust. ja mulle tundub, et siin on kirjutatud võib-olla enamgi artikleid, mis, mis on, avaldavad vastakaid arvamusi kui võib-olla mõnes muus kontekstis kaks või kolm aspekti, millele tahaksin keskenduda. naiste roll. kui, kui on kuskil ühiskond, kus naised on mänginud väga olulist ühis-, rolli, on see just Tuneesia. Burgiba perioodist alates on naiste roll olnud seal eriti oluline. Narva islamistid, kes olid võimul ning kellel oli enamus ühiskonnas, üritasid konstitutsiooni väljatöötamise ajal seada naiste õigusi kahtluse alla ning Tuneesia naised tulid tänavatele, korraldasid meeleavaldusi ja see võimaldas Enarva partei ettepanekut tagasi lükata. see näitab, et Tuneesia on ilmalik, vabariiklik ja kaasaegne riik. noorte osa, järgmine aspekt, oli väga oluline samas on noored väga skeptilised, nii nagu näitas meie käik Tuneesiasse. ja see, selle põhjuseks on loomulikult sotsiaalne ja majanduslik kriis Tuneesias. ning lõpetuseks tahaksin öelda, et islami liikumine on Tuneesias muutunud üha mõõdukamaks. härra Denoshi erivestlustes ning oma eriavaldustes on lahti öelnud radikaalsest salafismist, millest ta, tema poliitiline karjäär algas, näitamaks, et mõõdukas islamism on ühitatav demokraatlike väärtustega ning me jälgime praegu tähelepanelikult olukorda Tuneesias, keda Euroopa Liit peaks toetama. Dank u wel. Het is eh, ook een plezier Annemie Nijs hier wederom terug te zien. Aitäh. Mul on ka väga hea meel animinaidsi siin veel kord näha. proua Neits, kas on Tuneesias mingeid rühmitusi, kes ei osalenud valimistel? ning kes tahtsid jääda eemale parlamentaarsest opositsioonist ning kas oli ka vaatlejaid Araabia riikidest, kes teist ehk eh, oleks võinud eeskuju võtta demokraatlikust protsessist. järgmisena saab sõna proua Neits, annan eh, teile sõna viieks minutiks, sest meil on siin ka Somaalimaa välisminister. Uh, aitäh, juhataja. tahaksin tänada kõiki kolleege, kes kes heade sõnadega meenutasid vaatlusmissiooni ja mind ennast. väga meeldiv on alati niisuguseid märkusi kuulda. suur tänu teile! üritan vastata teie küsimustele nii hästi, kui oskan. härra Assisil oli täielik õigus, kui ta rõhutas seda, et naiste olukord Tuneesias tänu naiste õiguste seadusele, Habiburgiba, mille välja, Habiburgiba välja kuulutas, on tõesti ainulaadne kogu Araabia maailmas ning äh, vastab tõele ka see, et on tehtud katseid kahe tuhande üheteistkümnendal aastal eelneval perioodil äh, seda seadust muuta negatiivses suunas, et neid õigusi piirata, aga tänu paljude naiste reaktsioonile on see seadus endiselt jõus. nüüd kas neil on andmeid naiste osaluse kohta. meil on üsna üksikasjalikud andmed ja need avaldatakse meie lõpliku aruande lisadena. mis puudutab naiste panust äh, valimiste läbiviimisesse, umbes nelikümmend, viiskümmend protsenti, oli valimisjaoskondades naisi Ehm, natuke vähem, kolmkümmend protsenti oli neid valimisjaoskondade juhtide hulgas. Nende osalus hääletamisel, selle kohta meil informatsiooni ei ole, aga me teame, et ja ma pean rõhutama, et valimisnimekirjad parlamendivalimistel, nendega seoses nõuti, oli, oli kohustus meeste ja, mees- ja naissoost kandidaate samal arvul esitada. ent kuna nimekirju oli palju ja enamasti oli esimene kandidaat nimekirjas mees, siis seetõttu kõigi, kõik need nimekirjad, millest eh, siis valiti ainult üks inimene, nendest nimekirjad, nende nimekirjade alusel valitigi siis mehed nii et olgugi, et niisugune võrdse arvu eris-, meest, mees- ja naissoost kandidaatide esitamise kohustus oli, on, valiti valdavalt ikkagi mehed. ent äh, võrreldes varasema olukorraga on tegemist ikkagi edasiminekuga. võin teile öelda, et uues parlamendis on kuuskümmend kaheksa naist mis on kolmkümmend üks koma kolm protsenti võrreldes varasema arvuga viiskümmend üheksa, mm, naiste arv kahe tuhande üheteistkümnenda aasta valimiste järel, mis tähendab, et olukord on paranenud. presidendikandidaatide osas esimeses vooru kandidaadid, kakskümmend seitse kandidaati, seal oli ainult üks naine ja tal ei läinud ka väga hästi ma usun, et ta sai alla ühe protsendi häältest. nii et siin on veel vaja edasi liikuda. mis puudutab noorte osalust, meil on andmeid vanusegruppide kohta, kui nii võib rääkida, eh, siis registreeritud valijate seas. aga paraku me ei tea, et kes siis tegelikult hääletama tulid, sest neid andmeid me praktiliselt kätte ju ei saa. ma üritan mingeid andmeid leida, aga igal juhul need avaldatakse lõplikus aruandes. mis puudutab valimiste korraldamist, siis pöörati erilist tähelepanu sellele, kuidas hõlbustada puudega inimeste osalust näiteks valimissedeleid trügiti ka Brai kirjas ning pöörati eraldi tähelepanu valimisjaoskondade juurdepääsetavusele ning niisiis eraldi pöörati nendele küsimustele tähelepanu. nüüd jätkan prantsuse keeles seoses vaatlusmissiooniga ja selle töö kulgemisega vastaksin härra Van Valeni küsimusele. Prantsus äh,, Araabia liiga saatis tõesti ühe delegatsiooni ka jälgima äh, seda olukorda. no me muigasime selle peale, kui me kuulasime, kuidas Araabia liiga esindaja kiitis, kui demokraatlik kõik äh, valimistel Tuneesias oli Äh, ja mõtlesime, et ehk võib-olla mingeid õppetunde sellest võetakse, vähemalt me võime ju seda loota, et vähemalt need õppetunnid olid olemas reaalselt. muud küsimused ja kommentaarid puudutavad pigem üldisema, üldisemalt Tuneesia sotsiaalmajanduslikku olukorda enne ja praegu pärast valimisprotsessi lõppu ning ähm, vaatlusmissiooni, vaatlusmissioonil seda on muidugi raske hinnata, te mõistate seda isegi, aga mõned märkused sellel, sellega seoses ma võin siiski endale lubada. üks aspekt, mis nendest kolmest äh, valimisprotsessist välja tuleb, on see, et Tuneesia suured linnad ja rannik on, hääletavad sisuliselt erinevalt riigi keskosast ja lõunaosast lõunas ja, lõuna ja keskosas härra Marzuki presidendivalimistel ja Elnada parlamendivalimistel eh, said selge häälteenamuse. samas Nidatunes, Afiktunes, mis on väiksem partei, aga esitleb ennast ilmaliku kaasaegse liberaalse parteina ja härra Esipsi said eh, väga suure häälteenamuse põhjapiirkonnas ja rannikul ja ühes või kahes Tunise valimispiirkonnas. ja härra Marzuki sai siis teistes eh, Tunise valimispiirkondades enamuse. nii et üks eh, suur väljakutse Tuneesia poliitika ees ongi nüüd välja mõelda, kuidas korraldada detsentraliseerimine regioonide plaanis, aga lisaks ka kohaliku omavalitsuse korraldus, sellepärast et seal praegu autonoomseid omavalitsusi ei ole. Tuneesias võiksime öelda, on olukord väga detsentraliseeritud ja öö, väga, väga tsentraliseeritud, sest riik on ka väga hõredalt rahvastatud. aga kui nüüd ei detsentraliseerita, siis on väga raske majandusarengule kaasa aidata. Euroopa Liit tavaliselt kohalikel valimistel ei käi, sellepärast et see oleks minek liiga kaugele, aga eh, igal juhul see on üks murepunktidest Tuneesias praegu. mis puudutab julgeolekut, siis on ka siin tõsiseid muresid, eriti arvestades olukorda Liibüas, mis on väga muret tege-, tekitav. Tuneesias on väga palju võitlejaid teistest riikidest, ähm, arvatakse, et see arv on kolm või neli tuhat. ning kuidas see olukord lahendada, ongi nüüd suur väljakutse. Neid väljakutseid on kolm, ütleme, demokraatia konsolideerimine, majandusareng ja, ja julgeolek Tuneesia valitsus ja parlament, kodanikuühiskonna organisatsioonid vajavad kogu abi, mida meie ja teised saaksid neile tulevikus anda ning äh, meie huvides on seda abi anda. kui me mõtleme sellele, millise tähtsusega muutused võiksid siin aset leida Alžeerias, teine suur naaberriik, kes tundub täiesti paigalt ammuvat poliitilises plaanis, kui nii-öelda, siis, siis näeme, et siin on ka väga, väga suured väljakutsed peidus. tahaksin rõhutada veel, et El Nadam ei esitanud presidendivalimistel oma kandidaati ning ei, ei toetanud selgelt ühtegi teise vooru kandidaati. olgugi, et oli selge, et paljud partei liikmed toetasid äh, kandidaat Marsugit, aga mitte, mitte ainult teda ei toetatud siis. nii et Elnada mm, inim-, üks võimalikke tõlgendusi on, et Elnada oli ettevaatlik, vältimaks seda, mida mõned inimesed nimetavad Egiptuse stsenaariumiks, mis on jätnud sügava mulje Tuneesias ning, ning mida, mille kordumist üritatakse iga ennast vältida. suur tänu teile tubli Eh, tea-, eh, töö eest ja suur tänu ka selle eest, et te tõite häid uudiseid piirkonna kohta, millest meil neid eriti palju ei ole. nüüd kolm minutit pausi ja siis jätkame. Bueno, vamos a, a continuar ya la última parte. jätkame nüüd viimase päevakorrapunktiga, toimub arma-, arvamuste vahetus Muhamed Bihi Yunisiga, kes on Somaalimaa välisminister. selles piirkonnas on olukord väga keeruline. E, seal on palju erinevaid väljakutseid, eriti julgeoleku ja arenguküsimustes Euroopa äh, Ehm, eesmärk on garanteerida eh, rahumeelne õhkkond, kus respekteeritakse inimõigusi, kus võidakse välja arendada demokraatlikud institutsioonid. Euroopa Liit abistab Somaalimaad eh, toet- ja nõuga selle, nende eesmärkide saavutamisega ja valmistame praegu ette härra Junist eh, kuulamist, teil on sõna kümneks minutiks suur tänu ning kõigepealt sooviksin teie seast äh, tänada ja tervitada selle komisjoni uusi liikmeid ja Somaalimaa rahva ja iseenda nimel sooviksin tänada teid võimaluse eest äh, arutada teiega küsimusi, mis minu kodumaad puudutavad mul on väga hea meel võimaluse eest pöörduda välisasjade komisjoni liikmeid. ma sooviksin ühtlasi tänada teiste Euroopa Liidu institutsioonide töötajaid Somaalimaa toetamise eest, oleme selle eest teile väga tänulikud. sooviksin keskenduda kolmele valdkonnale. esimene neist puudutab äh, Somaalimaa is-, äh, taas äh, iseseisvumist, iseseisvumisega seotud küsimusi ning samuti arenguabi läbi Somaalimaa Arengufondi, mis peaks saama, ähm, olema osa meie rahvuslikust arenguplaanist. samuti tahaksin rääkida meie panustest äh, Eh, rahvusvahelisse terrorismivastasesse võitlusesse. sooviksin kõigepealt eh, selgitada, mis eh, minu kodumaal viimasel ajal on juhtunud. nagu teie seast paljud ilmselt teavad, oli tuhande kaheksasaja kaheksakümne neljandast aastast üheksasaja kuuekümnenda aastani protektoraat, hiljem sai temast iseseisev äh, riik viis äh, päeva pärast iseseisvumist äh, ühines Somaalimaa Somaaliaga, et Suur-Somaalia moodustada. kahjuks oli see katastroofilise taga, tagajärgedega otsus minu kodumaa jaoks. praktiliselt algusest peale jäeti soomaalimaalased äh, Eh, otsuse langetusprotsessidest kõrvale. kuuekümne esimesel aastal detsembris eh, viis Somaalia armee läbi eh, riigipöörde. pärast sõjalise võimu saavutamist Muhazi ja Bahami pärast sõjalist riigipööret kuuekümne üheksandal aastal ütles ta et, et Somaalimaa on vaja alistada. ta tegi seda vägivaldselt, tappes kakssada tuhat inimest ja ähm, pagendas sajad tuhanded inimesed Etioopiasse. Ehm, meie suurimad linnad äh, olid ruusudes. Somaalia riigi kokkuvali-, varisemisega üheksakümne esimesel aastal otsustas äh, Äh, Somaalimaa rahvas äh, taganeda meie vabatahtlikust liidust Somaaliaga ja taastada iseseisvus. klanni vanemad ning Somaalimaa rahvaliikumise juhed kuulutasid välja iseseisvuse kaheksateistkümnendal mail üheksakümne esimesel aastal äh, ja samal ajal väga paljud inimesed äh, kasutades tõesti rohujuure tasandil äh, traditsioonilise rahusõlmimismeetodeid äh, üritasid tuua rahu oma koduküladesse. kahe tuhande esimesel aastal võeti väl-, vastu uus põhiseadus ning kinnitati soovi Somaalimaa iseseisvust toetada Ehm, toimusid ehm, mitmeparteilised valimised kahe tuhande teisel aastal, ehm, parlamendivalimised kahe tuhande viiendal aastal ning kahe tuhande kolmandal ja kümnendal aastal toimusid presidendivalimised. viimasega toimus rahumeelne võimuvahetus poliitiliste parteide vahel, rahvusvahelised vaatlejad on olnud tunnistajateks kõigile Somaalimaa valimistele ja tunnistanud need õiglaseks ja ausaks ning äh, tegu on äh, parima demokraatia taastamisprotsessiga Aafrikas. oleme saanud toetust ka oma diasporalt. neljasada, nelisada tuhat last õpib esimeses alg- ja keskkoolis, kuus tuhat äh, ülikoolis ning üks tervishoiukeskus igas äh, piirkonnas. seoses sellega oleme saanud sisse viia ka äh, äh, tasuta alghariduse poistele ja tüdrukutele. Somaalimaal tunnustab ka rahvusvaheline õigus, ähm, kuigi ükski riik ei ole meid veel iseseisvana tunnustanud. sooviksin kokkuvõtteks veel paar olulist punkti esile tõsta. kõigepealt äh, me täidame kõik kriteeriumid, äh, et olla iseseisev riik vastavalt rahvusvahelisele õigusele, vastavalt üheksakümne kolmanda aasta Montevideo konventsioonile. meil on alaline elanikkond defineeritud territooriumil ja samuti ka äh, oma valitsus, mis on suhetes teiste valitsustega ning ühinemine Somaaliaga kuuekümnendal aastal oli vabatahtlik tegu, oli iseseisva riigiga, mida tunnustas kolmkümmend viis liikmesriigi ÜRO-s, seda enne seda, kui me e, Itaalia Somaaliaga ühinesime. on teisigi näiteid selle kohta, kus liidud e, lagunevad, sest e, riigid soovivad taastada oma eelneva iseseisvuse näiteks Mali puhul, eh, Malist sai Mali ja Senegal, eh, samuti siis Gambiast sai Senegali ja Gambia ning eh, ning Egiptuse ja Süüria samuti samuti ei suutnud teed koos jätkata. praegusel hetkel on asi lihtsalt äh, äh, selles, et lihtsalt praktilistel põhjustel ei ole soovitud Maalimaa iseseisvust äh, tunnustada, kardetakse olemasolevate piiride muutmist. ma ei ole nõus selliste hirmudega Somaalimaa puhul, Somaalimaa piirid on samad, mis Briti protektoraadil nii et me palume lihtsalt võimalust oma endiste piiride taastamiseks ning eelkõige, mis on kõige olulisem, Somaalimaa, nagu ma ütlesin, oli Somaalimaa täisõiguslik äh, iseseisev riik, mida rahvusvaheline äh, üldsus tunnustas ja ka ÜRO tuhande üheksasaja kuuekümnendal aastal, äh, kahekümne kuuendast juunist esimese juulini ning eelkõige Somaalimaa rahvas on äh, korduvalt selgeks teinud äh, kahe tuhande teise aasta ümbril, kus üheksakümmend üks protsenti elanikkonnast hääletas Somaalimaa äh, iseseisvuse poolt. Somaalimaa Vabariik on demokraatlik riik. Somaalimaal valitseb rahu, stabiilsus ja samuti ka esitame üles õigusriiki õnnetuseks rahvusvaheline eh, kogukond ei ole neid faktoreid arvesse võtnud ja praegusel hetkel ei tunnistata meid eh, so-, muu kui Somaalia osana. kui so-, kuigi leiame, et Somaalia riik tuleb stabiliseerida, leiame siiski, et teha seda vägivaldselt, sunniviisiliselt piirides, mis eksisteerisid kolmkümmend aastat, on vale. ärgem unustagem, et Somaalis protektoraat eksisteeris viiskümmend kuus aastat ning selle vältel võttes arvesse, et see eh, protektoraat kestis viiskümmend kuus aastat, on eh, oleme me üle saja aasta eraldi olnud, olnud eraldi riik Somaaliast, oleme olnud stabiilne rahvas ning eh, teame, et Suur-Somaalia unistus ei ole toimiv, peame tegutsema. oleme palunud rahvusvahelist eh, üldsust, et tunnustatakse äh, et äh, Somaalia ja Somaalimaa saavad rahus käsi, kõrvuti elada. see peaks aitama ka Somaalial ähm, oma probleemid lahendada, kui Somaalimaa äh, lahku läheb. kutsume üles rahvusvahelist üldsust, Euroopa Parlamenti ja liikmesriike tunnistama äh, koha peal toimuvat. tuleks tunnistada, et Somaalimaa ja Somaalia lah-, läksid lahku üheksakümne esimesel aastal. see tähendab sedasi, seda, et sellesse läbi kukkunud riik, riigi, selle läbi kukkunud riigi juurde me ei soovi enam tagasi minna. see küsimus tuleks rahvusvahelise kogukonna poolt üle vaadata sest äh, kui nad seda ei tee, äh, siis kaotatakse oluline võimalus pikas perspektiivis Aafrika sarv äh, stabiliseerida. kui meid rahvusvahelist tunnustataks, suudaks me ligi tõmmata otse investeeringuid ning samuti tuge rahvusvahelistelt institutsioonidelt. see tooks uusi töökohti, suurendaks sissetulekut, lubaks meil ka äh, Eh, osutada paremaid teenuseid Somaalimaa rahvale. tööhõive suurendamine, eriti noorte seas, eh, ka vähendaks terrorismi, ekstremismi eh, ligitõmmet. see aitaks meil tugevdada ka oma julgeolekujõudusid ja muutuda niimoodi tõhusamaks partnerluseks, mis aitaks välja juurida ekstremismi, piraatluse, terrorismi ja kõik muud negatiivsed nähtused, mille tunnistajaks me maailmas oleme. suurem jõukus aitaks meil tugevdada ka demokraatiat ja aitaks meil tegutseda parema näiteni. ja saame olla näiteks teistele selle kohta, kuidas üles ehitada rohujuure tasandilt rahu. sooviksin öelda ka paar sõnu, sõna Somaalimaa ja Somaalia suhete kohta arusaadavatel põhjustel leiame suur, tunneme suurt eh, empaatiat Somaalia rahva kannatuste suhtes ning soovime eh, tänada rahvusvahelist üldsust Somaaliale antud toetuse eest, soovime tänada ka Euroopa Liidu liikmesriike eh, nende panuse eest, et rahv-, ekstremistid aeti välja suurematest linnadest. ootame seda, mil, kus aga Somaalias taastatakse rahu eh, nende, sest Somaalia rahvas on seda väärt. meil on eh, erimeelsused Mogadishu valitsusega, kuid soovime need erimeelsused läbirääkimistel eh, lahendada alustasime Somaalimaa Somaalia dialoogi kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal mis aitaks meie suhteid selgitada. Türgi on seda protsessi toetanud. sooviksime, et Euroopa Liit võtaks aktiivse rolli dialoogi jätkamisel Somaalimaa ja Somaalia vahel. leiame, et äh, see on tee edasi ning usume, et äh, läbi dialoogi äh, saame ka oma iseteistvuse tunnustamiseni lõpuks jõuda. Somaalimaa president härra Hamusi Leiu ja Somaalia president härra Mahmud äh, kohtusid Djiboutis möödunud kuul, otsustasime läbirääkimisi jätkata ning äh, et oleme valmis täitma oma kohustusi. härra Mergelov Djiboutist äh, korraldas selle kohtumise ning tema kodumaa on valmis neid läbirääkimisi edasi korraldama, kui neid vaja peaks olema, milline ta peaks olema, sooviksime siiski suuremat pühendumust Euroopa Liidu äh, liikmesriikide poolt läbirääkimistele. Euroopa Liit oli esimestel voorul kohal, kuid mitte hiljem. dialoog on erakordne võimalus garanteerida kokkulepe äh, Somaalimaa äh, staat-, iseseisva riigi staatuse kinnitamiseks ning loodame, et Euroopa Liit soovib rohkem osaleda, olla rohkem kaasatust ja loodetavasti toet-, Eh, antakse selle osa märku ka eh, Aafrika Liidul, oleme valmis võitlema terrorismi, piraatluse, ekstremismi vastu. me oleme islamiriik, eh, oleme kategooriliselt terrorismi vastu ja suure osa eelarvest oleme suunanud julgeolekule, teeme koostööd teiste selle piirkonna riikide ja rahvusvahelise kogukonnaga, vahetades informatsiooni tuntud terroristide kohta oleme kõik teadlikud sellest, et eh, meie piirkonnast pärit terrorism eh, võivad eh, jõuda ka Euroopa riikide tänavatele ja, ja transpordivõrkudesse. Õnneks on Somaalias vägivald vähenenud viimase paari aasta jooksul oleme teinud suuri edusamme selleks, et võidelda piirkonnas piraatluse vastu ning Eh, Kampala protsess eh, on samuti aidanud meil edusamme teha ning eh, üritame ka koos Euroopa Liidu abiga su kohaliku mere suutlikkust tõsta. oleme teadlikud sellest, et olete meie kodumaa sõbrad ning oleme, teame tänulikud toetuse eest. ma tean, et Somaalias on avatud teie esindus ning su Taani ja Suurbritannia on avanud oma saadikud, saatkonnad, loodan, et teised riigid seda samuti ning minu äh, kolleeg äh, riiklik planeerimisminister on äh, valmis rääkima ka, on rääkinud ka sellest, kuidas Euroopa Liit on meid toetanud, kuid kuid teie abiga saame vähendada noorte töötust, tugevdada õigusriigi ning vähendada seksuaalkuritegusid ja suurendada ka seksuaalvähemuste kaasatust. soovime teid veel kord tänada teie aja ja tähelepanu eest. Somaalimaa on rahumeelne riik, demokraatlik riik, stabiilne riik ja hindame kõrgelt äh, teie poolt osutatud toetust. et rahvusvaheliselt tunnustatud Somaalimaa aitaks äh, tunduvalt stabiliseerida Aafrika sarve piirkonda. suur tänu ja nüüd äh, saavad sõna Euroopa Parlamendi saadikud. kõigepealt saab sõna härra Liits. aega on ja sõnavõtjaid pole palju, nii et võime paindlikud olla kõneajas. Ganz herzlichen Dank für Ihre Ausführung. Ich sitze hier. ähm, herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Ähm, herzlichen Dank. Suur tänu teile ettekande eest ning äh, suur tänu selle eest, et rääkisite, missugused arengud toimunud on riigis olen ise lugenud aruannet selle kohta, millised katsumused teil selja taga on ühiskonnasiseste muutuste suunamisel demokraatia teel ja demokraatlike struktuuride loomisel samm-sammult. ning suur tänu teile oma panuse eest riigina Aafrika sarvepiirkonnas piraatluse vastases võitluses ning suur tänu teile selge seisukohavõtu eest selles osas, kui oluline teile on võitlus terrorismiga regioonis ning äh, info vahetamine terroristide kohta. mul on kaks küsimust üks asi, mida te puudutasite, on Euroopa büroo ja Euroopa kui äh, suurim nii-öelda annetaja tahtsin küsida, mis on kõige olulisemad valdkonnad, milles Euroopa Liit on teid toetanud ning kas te olete praegu rahul sellega, kuhu Euroopa on raha suunanud või, või osaksite osutada, kus oleks mõistlik Euroopal praegu teie hinnangul investeerida, mis valdkondadesse ning teiseks, te mainisite Taani ja Ühendkuningriik on läbi oma esinduste aktiivsed Somaalile maal. ning missugused riigid tahtsin küsida, on siis muus osas aktiivsemad olnud teiega kontakti võtma või, või teie regioonis mingeid tegevusi läbi viima? härra Kaaler järgmisena, palun. jaa, vielen dank. suur tänu härra minister, teie ettekande eest. mõnikord on nii, et tunnustatud olemasolevad riigid on nurjunud riigid ning äh, samas teised rahvusvaheliselt tunnustamata moodustised omavad faktilisi riigi atribuute ning äh, on suutelised rajama institutsioonid, mis suudavad vähemalt teatud määral inimestele tagada julgeoleku. ning niisuguse olukorraga meil praegu ongi tegemist. minu küsimus on, kuidas teie nüüd Aafrika Liidu raames sooviksite toimida et kas te teete nii-öelda reklaami Aafrikale, Aafrika Liidu raames, et saa-, saavutada tunnustus Aafrika sees või loodate sisuliselt sellele, et faktilised suhted teiega korraldatakse ilma rahvusvaheliselt ametlikku tunnustust andmata, ehk teisisõnu, et ütlete, et olete päri, et meiega koostööd tehakse ja arenguprojekte teostatakse. mis on niisugune tee, mis loomulikult on vähemate konfliktidega seotud. Euroopa Liiduna näiteks toetame Mogadisho valitsust, meil on koolitusmissioon Ugandas juba aastaid, toetame Amisomi Al-Shabaabi vastases võitluses. ning äh, meil on Somaalia teiste osade suhtes ka oma niisugune vaade ning küsimus ongi, kuidas need asjad omavahel ühitatavad on. et ehk siis ma tahan küsida, kas äh, te, et ma saan aru, et te ei ole suuna, teie suund ei ole võetud konfliktile Mogadishuga ja kuidas teie hindaksite valmisolekut Mogadishus kõigepealt tõsiseltvõetava läbirääkimispartnerina ühise laua taha istuda ja aktsepteerida teie lahkulöömist? aitäh, see on ju härra Tänak. suur tänu. loomulikult äh, minul on äh, pikaajalised kogemused teie sõltumatuse toetamisel ja minu fraktsioon üldiselt on ka äh, alati kaasa elanud äh, teie tegemistele. eelmise koosseisu ajal olin ma Somaalimaa, Somaali poolsaare raportöör ja mm, äh, muidugi huvitab mind see Somaalimaa taastunustamise küsimus eriti ma äh, külastasin hiljuti Somaalimaad, äh, olin pealinnas, kohtusin presidendiga, ma olin teretulnud ja tahaksin öelda, et tõesti sellises keerulises piirkonnas ja naabruskonnas on Somaalimaa tõesti eeskujulik demokraatia näide. ja tõesti juriidiliselt ja poliitiliselt äh, on vaja järele mõelda, Somaalimaa taastunnustamise üle. me küsiksime ka, miks äh, Djiboutit peetakse riigiks, see oli endine Prantsuse kolleegi, äh, koloonia äh, ja teised piirkonnad, kui need dekoloniseeriti, said ka riigi staatuse Somaalimaal on stabiilne valitsus, teil on kõik eh, riigi tunnused, te võitlete eh, piraatlusega, te olete suutnud vastu seista Al-Shabaabile, eh, te olete mõõdukas sufismi kandja usus ja ma arvan, et te olete võrdne mis tahes teise Aafrika Liidu riigiga ja tõesti Londoni viimane teatis äh, jättis küll äh, Somaalimaa tunnustamise lahtiseks, aga mm, globaalsel tasandil siiski toetatakse seda mõtet, et äh, Somaalimaa esitatakse ehitatakse taas äh, üles, et Somaalia muutub äh, tervikuks, ma ei tea, äh, minu meelest te olete äh, võib-olla sõltumatuna Mogadishuga palju paremates suhetes kui äh, varem ja Eritreaga samuti. ma arvan, et kui te tõesti riigiks saate, siis teil oleksid väga head sidemed naabritega. ja nüüd mul oleks üks küsimus. kui tõesti äh, teie arengus muutute te oluliseks kaubanduskeskuseks, kaubavahetuskeskuseks, mida siis teha teie loodusressurssidega, kas äh, tõesti äh, see saab teoks, Mershanavi on küll äh, nüüd surnud, aga, aga tõesti mind huvitab see, mis saab teie kaevandustest? tänu, meil on kolm sõna soovijat veel ja et respekt-, et kinni pidada tõlkide tööaast, ma paluks, et te väga pikalt ei räägiks, härra Kelam, palun. Thank you very much, Mr Minister. suur aitäh. kolleeg Kaaler tegi väga hea märkuse, ütles, et sa-, sageli on kindlalt jalul seisvad riigid äh, siiski läbi kukkunud, aga äh, taasiseseisvunud riigid on, on väga tublid ja minul on, äh, on sõpru, kes on käinud Somaalimaal ja kes on toonud häid uudiseid sealt Somaalimaa arengu kohta. ma arvan, et tuleb kaaluda väga tõsiseid argumente. toimiv valitsus, demokraatlikud valimised, referendum, see kõik on aset leidnud Äh, sellises piirkonnas, kus on siiski äh, olukord väga ebastabiilne ja seetõttu küsiksin, äh, kuidas suhtub teie arengusse Aafrika Liit? see peaks olema otsustava tähtsusega, sest see, kas teie oma kontinendi riigid toetavad teie eesmärke, on tähtis. kui toetavad, siis on ka teil lihtsam minul igal juhul äh, äh, annab julgust see, et Euroopa Liit otsustas oma esinduse avada teie äh, maal ja hindan väga teie järjekindlust, teie praktilisi saavutusi regiooni stabili-, stabiliseerimisel, soovi tagada rahu, õiglus ja progress Äh, ja siin parlamendis on teil kindlasti palju toetajaid ja loodan, et see toetus äh, tekitab ka juurde poliitilist kvaliteeti. härra Kelamet, kõne ajast kinni pidasite ja annan järgmisele äh, kõnele sõna. suur tänu, mul on väga hea meel, et, et teie, härra välisminister, olete täna siin meie komisjonis, mina olen üks äh, Äh, uus parlamendiliige, aga ma olen äh, Rootsi parlamendis olnud aastaid väliskomisjoni liige ja olen jälginud teie tööd väga äh, tähelepanelikult. me oleme mitmeid delegatsioone saatnud Somaalimaale ja ma arvan, et te olete demokraatia eeskujuks selles maailma piirkonnas. aga tahaksin küsida Puntlandi kohta Puntlandi staatus on hoopis teistsugune. olen Puntlandi mitmete eh, elanikega kohtunud. Nad ütlesid, et nad tahavad pigem autonoomiat ja rohkem autonoomiat, aga mitte iseseisva riigi staatust. siis nüüd küsiksin, millised on teie suhted Puntlandiga, kas Puntland liigub iseseisvuse suunas või äh, ikka soovivad nad autonoomiat? suur aitäh, viimane kõneleja, palun. suur tänu. tahaksin kõigepealt öelda, et meil on nii hea meel teie koos delegatsioonid, oma delegatsiooniga olete täna meie külalised. Äh, olen ise käinud Somaalimaal ja öö, äh, tean teie öö, äh, Somaali diasporaat, mis on mitmetesse riikidesse maailmas jõudnud. täna on ÜRO demokraatiapäev seega äh, Somaalimaa arutamine on üsna äh, asjakohane täna. Äh, muidugi tahaksin rääkida Egiptuse ja Süüria, Senegali Kamba, Kambja liigust, liidust, ähm, mis ei toiminud, seega Somaalimaa saatus on nagu pretsedent ja loodetavasti jõuate te samas positiivses vaimus ka edasi liikuda. Äh, oluline on mitme partei demokraatia Somaalimaal ja olen väga uhke, et Ühendkuningriik Slovakkia, Taani ja Holland toetasid ehm, koos Norraga Somaalimaad ja Somaalimaa Arengufondi. Ehm, tahaksin ehm, Hargisa haigla algatust tervitada, see on haigla, mis pöörab tähelepanu naiste tervisele ja see on suutnud lõpetada naiste ümberlõikamise ja eh, ma ütleksin, et viimase kümne aasta jooksul on mm, selliste juhtude arv üldse kahekümne viie protsendi võrra vähenenud eh, Somaalimaal ja ma tahaksin toetada teie riigi iseseisvuse tunnustamist ja tahaksin toetada ka Charles Tanakit, kes on eh, ju pikk, pikaajaline Somaalimaa toetaja olnud. ja ma loodan, et me suudame e, Somaalimaa sõprusrühma luua siin, mis ka kaasab erinevaid fraktsioone, e, minu erakond, kõik delegatsioonid saaksid e, siin kaasa rääkida. me tahaksime kiita, et te olete lääneliku mudeli kandja piirkonnas mõõdukas sunniriik tänu, kui meil on ainult, kuna meil on ainult viis aast-, viis minutit veel, siis ma äh, paluks, et ei, ei, ei unustaks, et tõlkide tööajast tuleb kinni pidada. Äh, ma tahaksin osadele küsimustele vastata ja mm, minu kolleeg täiendab mind kõigepealt tahaksin öelda schönen dank nendele, kes saksa keeles pöördusid minu poole. mul oli omal ajal ka eh, pri-, privileeg õppida Saksamaal, kõnelen ise ka natukene saksa keeles, aga vastan nüüd jätkuvalt inglise keeles. kõigepealt Euroopa Liit ja eh, ja kõnelused ja igat nagu ma ütlesin, Somaalimaa oli ka varem sõltumatu riik. Lõuna-Sudaanist, Eritreast oleme me hoopis erinevad. me olime sõltumatu riik ja me oleme ise otsustanud äh, ühineda äh, Somaaliaga, Djibouti, osa Etioopiaga, osa Keeniaga, see oli siis omal ajal ja loomulikult äh, äh, see liit ei äh, saanud tegelikult teoks, seega me jäime ja pidasime ennast jätkuvalt iseseisvaks riigiks ja Somaalimaa juhtum on üldse unikaalne. ükski teine riik ei ole sellise saatusega Egiptuse, Süüria ajaloos on sarnaseid jooni ja teistes riikides ka, aga meie oleme olnud rahvusvahelise kogukonna liige, oleme olnud iseseisev ja nüüd äh, varem me otsustasime, et me tahtsime Somaaliaga koos olla, nüüd äh, tahame me olla äh, iseseisev riik ja loomulikult saab seda teha ainult dialoogi kaudu, kõneluste kaudu, aga ma arvan, et et probleemiks on olnud aastate jooksul see, et Somaalia ei ole olnud partner, kellega oleks saanud kõnelusi pidada. Somaalia muidugi eksisteeris rahvusvahelise kogukonna äh, toel me alustasime oma kõnelusi kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal ja me loodame, et me saame e, ükskord jõuda sõbraliku lahutuseni nii-öelda. E, et e, me saame tagasi minna vabatahtlikult selle staatuse juurde, mis meil on ka varem olnud, et me jätkame iseseisvat teed. loomulikult keegi siin nimetas, et Djibouti äh, on nüüd iseseisev riik, äh, omal ajal oli see Prantsuse Somaalimaa. Nemad nägid, millised olid Somaalia probleemid äh, ja Prantsuse valitsus andis neile nõu ja Djibouti tegi täiesti õige valiku, otsustas eraldi jääda, omaette jääda ja nemad ei ole osa sellest protsessist, mida meie praegu läbi teeme. Äh, muidugi ma ütlesin, et meil on stabiilne riik, meil on äh, stabiilne valitsus ja ma arvan ka, et me vastame kõigile riigile esitatud nõuetele, meil on äh, valitsus ja rahvas, meil on Euroopa Liidu liikmesriikidega lepingud, meil on suurepärased suhted naabritega, meil on saatkonnad mujal maailmas, ja ka Aafrikas. meie tunneme küll ennast de facto iseseisva riigina, aga loomulikult äh, kuna on vaja äh, ka Aafrika Liidu äh, liige olla ja ÜRO liige olla, siis meil on praegu probleeme. tahtsin lihtsalt rõhutada, et Puntland näiteks on osa Somaaliast ja ta on It Somaalia Itaalia osa. Somaalial äh, on föderaalriigi staatus, üks föderaal äh, äh, osariik on siis Puntland ja meil on It Itaalia Somaaliaga piir, Somaalimaa aga on endine Briti Somaalimaa ja meie saime iseseisvuse enne kui Itaalia Somaalia, mille osa on ka Puntland. Puntland tõesti ähm, tahab autonoomiat ähm, nende äh, probleem on, äh, on pigem seotud föderaalriigi probleemiga, selle ülesehitusega. Äh, meil on oma piirid, sõltumatus ja ma arvan, et juriidiliselt ja poliitiliselt peame ka Puntlandiga eh, kõnelusi pidama ja, ja need, kes on Keenias, Džibutis, Lõuna-Sudaanis käinud, siis, siis te teate, meil on meie naaberriikides igal pool saatkonnad ja me loodame, et Euroopa Liit tunnustab meid Euroopa Parlamendi puhul, loodame, et te mõistate, milline on meie ajalugu, kuhu me oleme jõudnud ja te toetate meid, sest me oleme päris tublid olnud. vaadake Somaaliat, paljud liikmesriigid Euroopa Liidust on eh, Somaaliasse, Lõuna-Aafrika Vabariiki ja mujale maailmas investeerinud Äh, ma olen ise Darfuris äh, rahuvalvemissioonis töötanud ja me teame, mis on, äh, mida tähendab rahu tagamine aga ma näen, et te olete eh, pigem tähelepanu pööranud nendele riikidele, kes, eh, kes on vaenujalal, aga, aga olete unustanud meid, kes, eh, kes me oleme väga tublid olnud ja, ja hästi toime tulnud. kahjuks nii on. maailm on selline, aga ma arvan, et Euroopa Liit peaks äh, äh, tunnustama ja, ja kannustama neid, kes on hästi toime tulnud ja abistama neid. Neilegi tuleb anda võimalus välja paista. meil on vaja teie toetust. aga nüüd annaksin sõnajärje üle oma kolleegile. meil ei ole eriti palju aega, ütleb esimees. kahjuks meil rohkem aega ei ole ja saalist ilma mikrofonita. meil on aega üheks vastuseks veel. aga ainult öö, äh, üheks vastuseks. suur aitäh. tahtsin äh, rääkida sellest, et Äh, valitsus äh, on Berberi ekspordi-impordi raportit äh, väga tähtsaks pidanud. praegu kasutatakse Djibouti sadamaid ja me arvame, et Berberi kom-, komisjon peaks tegelema ka Lõuna-Sudaaniga ja meil on äh, selline ähm, koridor, ähm, ka-, kaubanduskoridor, mida Euroopa Liit on toetanud ja meil on ka gaasitorujuhe, äh, äh, Hiina ettevõtted hakkavad ekspluateerima gaasimaardlaid ja ähm, ähm, Ah, me kasutame siis eh, eh, Djiboutis asuvat sadamat selleks, et eh, eksportida gaasi. meil on naftaettevõtteid, kellele me oleme andnud loa naftamaardlate kasutamiseks ja meil on veel teisi maavarasid. suur tänu Somaalimaa delegatsioonile kahjuks meil ei olnud rohkem aega, suur tänu selle eest, et tõlgid nii tänulikud, äh, nii kannatlikud olid ja järgmine kohtumine toimub kahekümne kuuendal jaanuaril kell viisteist null null, aitäh! Thank you very much.